Thank you, Mr Commissioner Designate. aitäh, härra volinikukandidaat, nüüd alustame debatiga. esimeseks kõnelejaks Rahvapartei nimel on härra Burkhard Palts. suur tänu, härra esimees, äh, lord Hill. ma tahaksin äh, esitada kaks äh, küsimust, millel on üldine tähtsus. kõigepealt finantsinstitutsioonid Euroopa Liidus äh, on silmitsi järjest keerulisema seadusandlusega, on mitmesugused äh, ettekirjutused äh, tehniliste standardite ja muu kohta ja seetõttu on VKE-del väga raske esitada edukaid ärimudeleid. Euroopa Komisjon on kohustatud proportsionaalsust järgima, aga need proportsionaalsuse klauslid peavad äh, ka leidma konkreetselt rakendust ja kuidas teie tulevase volinikuna soovite tagada, et äh, proportsionaalsust ei käsitleta mingi erandina, vaid hoopiski reeglina, see on üks küsimus. ja teine küsimus äh, puudutab mõju-uurimust. parlament nõuab juba aastaid selle uurimist, kuidas finantsturu regulatsioon ehk määrus ja ka muud direktiivid mõjutavad mõjutavad äh, finantsturgu ja kuidas teie tahate tulevikus volinikuna selliseid äh, mõju-uuringuid läbi viia, aitäh! aitäh, härra Palts! Te olete puudutanud kahte äärmiselt olulist märkust siin, et kas, kuidas saavutada õige tasakaal määruste puhul ja, ja kuidas tagada, et äh, üldiselt ja igal pool on meil äh, regulatsioon, mis on proportsionaalne ja me, kuidas me saame jälgida, milline on selle mõju erinevates sektorites. nii et mis puudutab proportsionaalsust, äh, siis minu vastuseks teie, vastus teie küsimusele on ilmselt selline, kuhu me pöördume korduvalt tagasi täna pärastlõunale, olu-, tasakaalu olulisus meil on ilmselgelt vaja selliseid määrusi, mis töötavad, aga me ei tohiks, tohiks olla seisukohal, et Eh, kõik ettevõtted on täpselt ühesuured ja seetõttu meil peab olema selline üks suurus sobib kõigile lähenemine. nii et ma täiesti saan aru sellest, mis te ütlesite, et proportsionaalsus on oluline. nüüd selles mõttes, et kuidas me üritame arvutada määruste rolli eh, ja mõju, siis see on äärmiselt oluline teema minu arvates ja kui mind ametisse kinnitatakse, siis eh, ma ka kindlasti kavatsen selle üle mõelda ja arendada seda mul on olnud äh, majanduskomisjoni liikmetega, erinevate fraktsioonide liikmetega küsimus, diskussioone juba enne ja nad on tõstatanud küsimuse, et kas meil oleks ehk mõistlik, kui meil oleks äh, selline ühtsem, äh, kõikehõlmavam lähenemine, et vaadata kumulatiivseid mõju, mis on määrustel kõikidele val-, valdkondadele ja minu arvates oleks see mõistlik asjade korraldus mina olen üritanud nüüd uue inimesena seda äärmiselt keerukat tehnilist valdkonda mõista, mulle tundub, et on toimunud väga palju erinevaid tegevusi erinevates äh, valdkondades ja silodes ja üritatud on tuvastada, ma olen üritanud äh, tuvastada, äh, milline on ühest valdkonnast tehtava tegevuse mõju teisele valdkonnale, see on äärmiselt oluline ja ma arvan, et ma pean seda tegema oma töö käigus samuti. Elisa Ferreira, palun, sotsialistid, demokraadid. suur aitäh! võtan sõna inglise keeles, et meie dialoog oleks kergem. aitäh, et meie ette tulite, härra volinikukandidaat, oma kirjalikes vastustes siin parlamendile ütlesite te, et ei saa ühepoolselt võtta endale kohustust äh, välja pakkuda mingisuguseid äh, konkreetseid algatusi, aga Euroopa Komisjon äh, see institutsioon, kellega te tahate liituda, on aktiivselt tegelenud sellega, et ehitada üles pangandusliitu on olnud neil ka konstruktiivne koostöö selle parlamendiga, nagu te ehk olete märginud, märganud. see pangandusliit põhineb kolmel sambal. meil on juba olemas ühtne järelevalvemehhanism, kri-, ühtne kriisilahendusmehhanism, see veel puuduv osa on see kolmas sammas, ühtne deposiidigarantii, ilma milleta öö, äh, jäävad probleemid ikkagi alles, nii et minu küsimus on, et kas te esitate ettepaneku ühtseks deposiidigarantii kavaks, mis on veel see puuduolev osa täielikust pangandusliidust, kas te teete seda enne aasta kaks tuhat viisteist lõppu ja milline on sellise kava struktuur, aitäh? Thank you very much and uh... suur aitäh teile! mul on hea meel, et äh, saan rääkida sellest pangandusliidu olulisest teemast, mis on keskne osa minu tulevasest tööst ja nagu te ütlesite, siis peaaegu et kõige esimeseks prioriteediks on see, et selle piltmõistatuse järgmised jupid paika panna, nii et kõigepealt tuleb tagada, et meil on olemas õiged meetmed selleks, et see ühtne kriisilahendusfond töötaks, ma tean, et on selle kallal tehtud juba tööd, tuleb äh, veel tööd teha ka selle backstop korralduse küsimuses, nii et mis puudutab deposiidi garantiisid, siis ma tean, et see on midagi sellist, mille üle on viimastel kuudel kõvasti arutatud ja ilmselt ka üldisemalt. nii et minu lähenemine ilmselt oleks et prioriteediks on äh, rakendada seda protsessi nii, nagu seda hetkel ette nähakse, see deposiidi garantii lähenemine, mis hetkel on juba esitatud ja teie laiem küsimus, et kas me äh, teen selle ettepaneku enne aasta lõppu ja nii edasi, ma ei ole päris kindel, kas ma saan teile seda praegu lubada, aga kui me jätkame nii, nagu see lähenemine on hetkel kavandatud, äh, siis on sealt näha, kus, kuidas see töötab eraldi äh, deposiidigarantii skeemidega ja ma arvan, et aasta jooksul ilmselt võiks selle vastu võtta, meil on tulevikus ilmselt palju võimalusi seda veel uurida ja vaadata, milline me, kuidas sellele läheneda ja, ja nii ilmselt teeksin ka mina. Kay Swinburne, konservatiivid reformistid. aitäh, Lord Hill, tere tulemast siia, mina võtan sõna inglise keeles ja ei hakka rääkima täna teiega Walesi keeles. tegelikult tahtsin küsida terve rea küsimusi turgudega seotud teemadel, aga jätan need hilisemaks ja arvestades, et viimase kahe nädala jooksul pärast seda, kui teie kandidatuur on siin komisjoni teatavaks saanud, siis ma olen kuulanud koridorides ja üks asjaolu, mis korduvalt tõusetub, puudutab teie CV-d ja eriti just asjaolu, et kaks väga hästi siin parlamendis tuntud ettevõtet, et Laibel ja Bell Communications ja Bell Pottinger Communications on teie CV-s ja te olete loonud ka ettevõtte nimega Quiller Consultants, nii et meil komisjonis oleks väga hea meel, kui seda teemat käsitletaks avalikult ja et te saaksite e-, selgitada oma rolli nendes ettevõtetes ja ka seda, kas teil on nendega veel mingisuguseid käimasolevaid suhteid aitäh, mul on hea meel, et ma saan selle, seda teemat käsitleda ja ma keskendun peamiselt Quille Consultantsile, see on see ettevõte, mille ma lõin äh, aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa. Need ülejäänud kaks töökohta on juba peaaegu kolm, veerand sajandit tagasi ja ma ei mäleta sellest nii palju, kui võiks mis puudutab minu ettevõtet, siis mul on väga hea meel ja ma olen uhke selle üle, et me selle ettevõtte lõime, alustasime nullist, mul on hea meel, et ma sain võtta tööle inimesi, kes ähm, maksid makse, andsin tööd, ma müüsin selle küll kaheksa aastat tagasi, lahkusin sealt neli ja pool aastat tagasi, siis ettevõte endiselt töötab. ja nüüd äh, mis puudutab mind ja minu võimalikke suhteid selle ettevõttega, siis kui mul paluti liituda haridusministrina Briti valitsusega, siis äh, minu riigis toimub äh, ministriks nimetamine niimoodi, et äh, lahkusin sealt ettevõttest paari tunni jooksul ja sellega lõppes ka igasugune side mul selle ettevõttega. mul olid seal osakud, mille ma sain ajal, kui ma selle ettevõtte maha müüsin. Äh, siis, kui ma olin Briti minister, siis olid mul need aktsiad nende reeglite järgi, nagu nad pidid olema siis ja nüüd, kui mind kandidaadiks nimetati, siis kuna ma ei tahtnud, et keegi arvaks, et siin võib olla mingi huvide konflikt, siis vähem kui päev pärast seda, kui mind kandidaadiks nimetati, andsin ma korralduse lahti saada kõikidest nendest osakutest ja see siis toimus ka väga kiiresti. mul ei ole enam neid osakuid ja kui tekib mõni muu kahtlus, siis ma arvan, et huvide konflikt on äärmiselt oluline teema, mida me peaksime kõik võtma tõsiselt ja ma arvan, et võti siin huvide konflikti puhul on, et kas kellelgi on äh, võimalik saada volinikuna tehtud otsustest mingisuguseid finantskasusid. et kas selle kaudu, et tal on osakuid või ta on ettevõtte nõukogus, mul ei ole enam mitte ühegi ettevõtte aktsiaid ja ma ei ole ka ühegi ettevõtte nõukogus. Silvi Kular, ALDE. aitäh äh, ma ei ka-, aga ka-, kavatsen kasutada inglise keelt, et kätte maksta Molieri nimel või vaid lihtsalt sellepärast, et parem on teile poole läheneda. Te rääkisite topelthääletuse äh, enamuse otsusest äh, Euroopa panganduses, mis tähendab seda, et peab olema enamus äh, liikmesriikide hulgas vastavalt SSM-ile, mis on peamiselt eurotsooni liikmesriigid ja siis liikmesriigid väljaspool SSM-i, mis on see on juba töös ja tundub, et praeguses etapis äh, töötab äh, korrektselt ilma pangandusjärelevalve ja ohtu seadmata. see on tsitaat. kas te olete valmis välja pakkuma süsteem, midagi parand-, mingeid paranduse süsteemi, mis minu arvates tekitab äh, fragmenteeritust ja lõhesid ühisturul ja annab teatud liikmesriikidele vetoõiguse, aitäh! ma tõesti vabandan eh, alustuseks, et eh, selle eest, mis ma tegin Molieri keelega oma avamärkustes kõikide prantsuse keelt rääkijate ees, vabandan selle eest. mis puudutab teie küsimuse sisu, siis eh, need konkreetsed korraldused, mis võeti vastu pangandusliitu ehitades, Need tõusetusid äh, tolle ajahetke konkreetsetest tingimustest, need reeglid äh, kehtivad, nii palju kui mina tean, olen äh, teinud järelpärimisi selle kohta ja tundub, et nad ka funktsioneerivad. minu vastus teie küsimusele ilmselt on üsna lühike vastus, et kas ma näen, et see on mudeliks või kas ma näen, et seda võiks laiendada ka teistele valdkondadele siis see on midagi sellist, mis arendati välja konkreetseid äh, olu-, konkreetset olukorda silmas pidades, et tegeleda pangandusliiduga ja sellega, kuidas äh, kehtestada suhteid nende vahel, kes on sees ja kes on väljas. aitäh, Matt Carthy kuue nimel. härra volinikukandidaat, aasta kaks tuhat kaksteist juunis leppis ülemkogu kokku, et äh, kaotatakse ära riigivõla, pangandusvõla suhe ja see oli otsustava tähtsusega ja see tähendab, et iirlased said tagasi vähemalt üsna suure osa raha, mis neilt oli ära võetud selleks, et Euroopa pangandussüsteemi päästa. võib-olla see on täiesti selline barokiaalne küsimus, aga Iirimaal, kellel on vähem kui üks protsent Äh, Euroopa elanikkonnast on maksnud üle neljakümne protsendi panganduskriisi kuludest ja kuigi see ei ole teie otseses vastutusalad, siis te olete siiski kolleegiumi liige ja teil on oluline majandusportfell, nii et tahaksin küsida, kas äh, põhimõtteliselt te toetate äh, Iiri valitsuse taotlust ja ka kõikide teiste valitsuste taotlust, kellel on sarnased kogemused, et tagasiulatuvalt taaskapitaliseeritaks pangad et me näeme, näeksime ka tõesti majanduse taastumist igal pool Euroopa Liidus? Well, thank you for the question and I, I really... aitäh selle küsimuse eest ja ma tõesti saan aru, kuivõrd oluline ja tundlik küsimus see on Iirimaa inimestele, arvestades neid raskusi, mida nad pidid läbi elama tollel ajal. tean ka, et see on küsimus, mida on intensiivselt arutatud äh, kõikide euroala liikmesriikide seas äh, mulle on öeldud, et äh, õiguslikult see on võimalik äh, Euroopa stabiilsusmehhanismi raames, et tagasiulatuvalt taaskapitaliseeritaks pangad, aga kahjuks ma ei saa teile et päris nii palju julgustust anda, kui te ehk soovite, et kõik need, pean ütlema, et kõik need otsused sellisel juhul käivad juhtumi alusel ja sellisel juhul Europiirkonna liikmesriigid peaksid tegema selle ühehäälse otsuse. aga nagu te juba ütlesite, siis see on tõesti selline valdkond, mille eest vastutab minu kolleeg härra Moskovitši, aga kui see teema mingil hetkel tõusetub, siis olen mina äh, kolleegiumi liige, selle grupi liige, kes seda asja arutab ja arvestades äh, siis äh, millised on liikmesriikide seisukohad ja arvamused, tehakse need otsused vastavalt juhtumile. aitäh, nüüd roheliste nimel Sven Kiigold. Lord Hill, welcome. tere tulemast, Lord Hill alates Maastrichti lepingu alastest läbirääkimistest on suhted Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel äh, jahenenud ja ma tahaksin äh, küsida, mida teie ise avaliku elu tegelasena olete teinud selleks, et suhteid Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel tugevdada? tuhat seitsesada lobiisti töötavad siin Brüsselis, esindavad umbes seitsesadat organisatsiooni. City of London Corporation tervitas teie nomineerimist, te ise asutasite ühe lobifirma, Quiller. paljud äh, kodanikud küsivad, kas me mitte ei pane siin elevanti Euroopa finantsturgude portselanpoodi ja milliste finantsinstitutsioonide jaoks teie ja teie firma konkreetselt töötasid, seda ma tahaksin teada, aitäh um,. First of all uh, in terms esiteks, uh, mis puudutab uh, seda, et kas ma olen pöördunud sellele, et uh, Suurbritannia mängiks olulist rolli Euroopa Liidus, aktiivset rolli, see on ka, see on põhjus, miks ma tahtsin võtta selle töökoha, tulla siia ja mängida oma rolli kakskümmend viis aastat, äh, põhimõtteliselt kolmveerand, äh, põhimõtteliselt äh, veerand sajandit tagasi. Maastrichti läbirääkimiste ajal olin ma Briti peaministri büroos, enne seda töötasin Kenneth Clarke'i heaks, nii et olen olnud seotud Euroopa Liidu küsimustega ja saan aru nende olulisust ja sellest, et see poliitiline tundlikkus, mis nendega on seotud Ühendkuningriigis, see on midagi sellist, millega ma olen pidanud leppima kakskümmend viis aastat ja mul on väga selge ja lihtne seisukoht siin, mida loodetavasti olen ka selgelt välja öelnud, et minu arvates on Euroopa Liidu huvides, et Suurbritannia oleks Euroopa Liidus ja et on Briti huvides samuti, et Brit-, Suurbritannia oleks Euroopa Liidus. nii et äh, nüüd, mis puudutab teie teist küsimust, mis puudutab minu äritegevust, siis äh, seda teemat loodetavasti olen teatud määral äh, käsitlenud, rõhutan veel kord, et lahkusin neli ja pool aastat tagasi, mis on kolm korda see ajaperiood, mis komisjoni jaoks üldiselt peetakse kohaseks äh, inimestele embargo panna pärast seda, kui nad on olnud äh, selle liige. minu arvates on täiesti õigus, õige, et komisjonil selline embargo on, sest ma tõesti saan aru sellest murest, mis inimestel, kodanikel on, et äh, siia tulevad äh, Äh, inimesed, kes äh, oma tööd teevad ja siis pärast hakkavad seda kuidagi omakasuna ära kasutama. see ei ole mitte põhjus, miks ma olen tulnud siia seda tööd tegema, ma ei ole üldse mõelnud selle öelda peale, mis tule, saab tulevikus, ma ei ole siin Londoni linna ja City of Londoni esindajana, ma olen siin äh, selleks, et esindada Euroopa huve, et teha õigeid otsuseid äh, selleks, et saavutada tõhus äh, seadusandlus, stabiilsus ja loodetavasti ka kasv, mis tuleb kasuks kogu Euroopa Liidule. ja ma äh, tahan rakendada äh, igal pool seadusandluse loogikat. nüüd EFTD nimel Stefan Wulf. Good morning, Lord Hill. tere hommikust, Lord Hill mul on hea meel äh, kuulata inglise keelt niivõrd kõrgel ametipositsioonil, mida siin kojas just väga tihti ei kuule. ma tõesti naudin seda nüüd. kui teid nimetati Lordide Koja liikmeks, siis te vandusite, et te olete truu tema majesteedile. kui teid kinnitatakse volinikuks, siis te peate vanduma Euroopa Liidule, et te olete täiesti sõltumatud oma töös ühenduse nimel, et te ei võta juhiseid, suuniseid institutsioonidelt, valitsustelt, organisatsioonidelt. Teil kaks vannet lähevad siin vastuollu. Matteuse evangeeliumit äh, tsiteerides, äh, ühel äh, mehel ei saa olla kahte isandat ja kes on teie isand äh, nüüd, kas Euroopa Liit või kuninganna? ma pean ütlema, et ühel minu viimasel ametikohal Lancasteri kantslerina oli mul au kohtuda tema majesteedi kuningannaga ja ma ei näe ette olukorda, mil kuninganna võiks mõelda, et äh, minu temale antud äh, vanne läheks vastuollu kuidagi Euroopa Komisjoni volinikuna antava vandega. ma ei näe siin mitte mingisugust huvide konflikti. Thank you. Now for the non-script, Gerolf. Gerolf Annemans eh, fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel, palun. vabandust, härra Hill, aga mul on endiselt üks poliitiline küsimus. miks te näiteks kalandusvolinikuks ei eh, kandideeri? London eh, asub Ühendkuningriigis ja miks Juncker äh, valis Ühendkuningriigi kandidaadi finantsküsimuste äh, eest vastutama koos härra Dombrovskisega, ma tahaksin teilt küsida, et kas Eurotsooni majanduslik äh, olukord mitte ei ole selline, et teie konservatiividest kolleegidel on õigus, kui nad ütlevad, et siin harmoneerimine on selleni viinud, ei ole viinud millegi positiivseni me ühest küljest soovime nagu ühtset turgu, teises osas jällegi soovime jääda finantsühtsusest välja, ühisrahast välja, et kuidas te sellele vastaksite? mis puudutab küsimuse esimest poolt, et miks mind nimetati just äh, selle valdkonna volinikuks, siis see oli härra Junckeri otsus ja see oli äh, minu jaoks väga suur au hakata vastutama niivõrd keerulise valdkonna eest ja teha seda Euroopa Liidu huvides. kui ma äh, kandideerimisega nõustusin. kui ma andsin oma jah-sõna Ühendkuningriigi peaministrile, siis ma ei teadnud, mis portfelli ma saan, ma oleksin loomulikult võinud saada ka kalandusportfelli, aga ma sain finantsstabiilsuse portfelli. ma usun, et äh, siin võib vaadata nüüd asju mitmeti ja kaks viimast küsimust on omavahel ka seotud, et kuidas neid pingeid äh, ja huvisid omavahel lahendada. ma usun, et äh, kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi huvides on see, et eurol läheks hästi. ma usun, et kõigi äh, kahekümne seitsme liikmesriigi huvides on ka see, et pangandusliit oleks suuresti edukas ükskõik, äh, kas nad on äh, euroliikmed äh, või mitte. ja pangandusliiduga liitumine on ka kõigi huvides. ma olen rääkinud inimestega palju nendel teemadel. loomulikult teatud valdkondades pinged eksisteerivad, aga see ülesanne, mis meil kollektiivselt on, seosneb selles, et me peaksime neid pingeid leevendama ja me peaksime tagama, et näiteks äh, pangandusliidus äh, mitte euroriigid äh, tunnevad ennast ka mugavalt kogu seda reeglistikku hallates, mis meil on. suur tänu, Gunnar Hökmark, palun. tänan, volinikukandidaat Ühendkuningriik on äh, väga oluline osa tugevast Euroopa Liidust maailmas ja ma usun, et te mängite otsustavat rolli ka tulevikus koos meiega. mul on kaks küsimust teile. kõigepealt, millisena teie näete koordineerimist ja vastutuse jagamist äh, teie ja volinikukandidaat nagu äh, Moskovitši ja asepresident Kadanini vahel, kes vastutab millegi eest ja kuidas teie tagate, et äh, töö on tõhus ja täis sünergilisi efekte? teiseks, kõik räägivad kapitaliturgude liigust, aga vähesed oskavad seda tõesti kirjeldada. Äh, kuidas te plaanite selle poole liikuda? Euroopa finantsturud on killustunud ja me äh, tegutseme alla oma võimete siinkohal, mitte ainult äh, finantsturgudel, vaid seda võib öelda kogu majanduse kohta. ja kuidas teie soovite tagada, et oleks piisavalt äh, investeeringuid ja et piisavalt finantseeritakse Euroopa ettevõtteid, tagamaks majanduskasvu ja loomaks töökohti? suur tänu kõigepealt, mis puudutab koordineerimist, siis äh, mina olen arvamusel, et äh, volinike rühmade loomine, et nad koos äh, töötaksid ja omavahel tööd koordineeriksid asepresidentide juhtimisel, on väga hea idee. minu arvates peaksime me lahti saama sellisest valdkonna põhisest kitsast lähenemisest, nagu seni on olnud äh, on oluline siduda omavahel teemad äh, nagu äh, majanduskasv, tööhõive, rahandusliit ja kindlasti me peaksime inimesi ühendama ühise eesmärgi nimel. ma olen täiesti selle lähenemise poolt. kuidas see praktikas välja hakkab nägema? ma tean, et äh, Jean-Claude Juncker on saatnud kirja Martin Schulzile, kus ta kirjeldab äh, asepresidentide ülesandeid ja volinike ülesandeid. ja loomulikult äh, kõik äh, hakkab sõltuma ka inimestevahelistest isiklikest suhetest. mina asun tööle pühendumusega härra Dombrovskis, härra Moskovitši, härra Katainen on kolleegid, äh, kellega ma soovin äh, tugevat koostööd teha, loomulikult väga oluline on äh, ka meie vastutus teie koja ees, me peame paika panema, kes vastutab EKONi komisjonis. meil nüüd saab aeg kohe otsa, aga mis puudutab äh, kapitaliturgude liitu, siis mul saab kohe aeg otsa, aga ehk keegi küsib selle küsimuse uuesti ja siis ma saan ka vastata. Jakob von äh, Weizsäcker äh, järgmisena, palun. suur tänu, Lord Hill. Te olete töötanud nii avalikus sektoris kui ka erasektoris ja ma ei hakka teilt küsima, et äh, millist nõu te oleksite andnud Junckerile portfellide jagamisel, selle asemel ma küsin teilt äh, hoopiski Pangandusliidu kohta ja täpsemalt selle kohta, kuidas on sellega seotud äh, Pangandusliidu välised riigid. kriis on näidanud, et meil tuleb teha järelevalve ja regulatsiooni osas koostööd USA-s on see kaasa toonud äh, rangemaid nõudmisi pankadele, kes tegutsevad mitmes äh, kohtualluvuses. kas äh, pangandusliidu töös te näete ka ette niivõrd karme reegleid või te hoopis valite teise suuna ja Äh, soovite lähetada, vähendada maksumaksjate koormat, äh, mida on seni tulnud kanda? nii, vastuseks esimesele küsimusele, mis puudutab äh, pangandusliitu, need, kes on sees, need, kes on väljas. ma usun, et kõigepealt tuleb mõningaid aspekte meenutada, ma tean, et inimesed on väga tundlikud äh, selles küsimuses ja paljusid äh, teeb tundlikuks see, et ma sündisin riigis, mis ei kuulu pangandusliitu, nii et siis tekib äh, küsimus, et äh, kas mina suudan oma rolli volinikuna täita või mitte. mina usun, et ma suudan seda rolli näitas, täita, sest ma tegutsen Euroopa Liidu ühishuvides. meil on ühtne reeglistik, mis paneb paika kogu pangandusliidu ja mida peavad järgima kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki mis äh, puudutab äh, ekstraterritoriaalsust ja muud, äh, siis ma usun, et mõnikord Ühendkuningriik üritab reguleerida oma panku ka globaalselt, isegi kui nad tegutsevad Euroopa Liidus. me peaksime USA-ga kokku leppima, et me tunnustame teineteise õigustikku. ma usun, et selline lähenemine on äh, ka G kahekümnes äh, tärkamas ja ma loodan, et meil õnnestub äh, selles kokku leppida ja leevendada niimoodi probleeme, millele ka teie tähelepanu juhtisite. suur tänu ja nüüd küsimus meie aseesimehelt Markus Ferberilt. suur tänu, mina ei räägi ei Shakespeare'i ega ka Molieri keeles, vaid Johann Wolfgang von Goethe keeles. jah, Goethe oli siin veel puudu ja kui vaja, siis võin rääkida ka Hesseni keelt, aga sepp selleks. kõigepealt äh, läbipaistvusest. Te teatasite, et äh, kõik kontaktid, mis me teil äh, on, kuna väliselt soovite te avalikustada, ma tahaksin küsitleda, kuidas te suhtute õigusloome jalajälje ideesse, kas kõik kohtumised äh, kas või Oxfami või City of Londoniga peaksite te avalikustama ja edasi kapitaliturgude liit, kas see on pangandusliidu edasiarendus ehk Eurotsooni edasiarendus või on see ühtse turu edasiarendus? ja siin ma näen kahte suurt probleemi, VKE-de rahastamine ja pikaajalised investeeringud äh, et äh, seal võiks anda kapitaliturgude liit oma panuse. suur tänu nende kolme küsimuse eest. mis puudutab läbipaistvust, siis äh, mina sooviksin järgida eelkõneleja lähenemist. ta avalikustas need organisatsioonid, nende nimed, kellega ta kohtus ja mina järgin seda põhimõtet ja eeskuju. Jean-Claude Juncker on samuti teinud sellekohaseid ettepanekuid äh, viia sisse kohustusliku äh, lobistide registri, see on väga hea idee, seda ma to-, toetan. mis puudutab äh, kohtumisi, siis nagu ma eelnevalt ka juba ütlesin, siis äh, ma kohtun inimestega, kellel on äh, legitiimsed huvid seadusandluse kohta oma arvamuse väljaütlemisel, näiteks äh, tarbijad. samuti ka finantsturgude äh, järelevalvajad. kindlasti ma sooviksin koha, kohtuda kodanikega, kellel on ekspertteadmised tehnilistes valdkondades ja nüüd, mis puudutab äh, kapitaliturgude liitu, siis äh, härra Juncker ütles oma missioonikirjas mulle, et äh, siin on tegemist kahekümne seitsme liikmesriigi projektiga ja ma usun, et see on ühtse turu projekt. minu ülesanne oleks tagada, et see on tõesti projekt kahekümne seitsmele liikmesriigile, kõik kakskümmend, vabandust, kakskümmend kaheksa soovivad selles osaleda. ma ei soovi, et äh, see teisiti läheks. aga mis puudutab nüüd seda, et kuidas äh, ärgitada pikaajalisi investeeringuid, äh, siis meil on pikaajaliste investeeringute fondid ja just see algatus moodustab osa kapitaliturgude direktiivist ja ma tahan seda edendada kiireloomulise prioriteedina, tänan. vot aitäh, võtame teadmiseks selle, mis te ütlesite selle kohta, mis te puudutab kohustusliku läbipaistvuse registri kohta ja nüüd Pervaš Perez äh,, sotsialistid. volinikukandidaat. selles parlamendis oleme me avastanud, et on väga oluline siin kriisi ajal see et me kasutame siin seda, mida Ellen McCarthy selles kojas välja pakkus, et me sealt, seame ülempiiri pankurite boonustele ja me oleme väga jõuliselt, oleme püüdnud takistada ka finantssüsteemi kasutamist selleks, et äh, tegeleda rahapesuga või finantseerida terrorismi mis puudutab huvide konflikti, siis need üksused, mis tegelevad nende kahe üks, äh, teemaga, sotsiaalne vastutus ja rahapesu ei ole osa teie portfellist, arvestades seda, et te seda valdkonda ei puuduta, siis te ei ole pädevad äh, tegelema finantsstabiilsuse ja kapitaliturgudega um kõigepealt, mis puudutab seda öö, konkreetset punkti, siis ei, ma ei arva, et see nii on. aga otsus, mille tegi härra Juncker, siis see oli selleks, et öö, tuua need kaks teemat kokku ettevõtete sotsiaalse vastutuse alla ja ma arvan, et öö, ma kavatsen seda ka teha. mis puudutab sisu, siis need on need teemad, mida arutatakse kogu kolleegiumiga ja ma loodan mängida seal aktiivset rolli. selle seisukohast võttes jään ma selle teemaga seotuks, aga nagu te õigesti ütlete, on tõesti nii, Vera Verova nüüd seda juhib, positsioon on väga selge, seadusandlus on vastu võetud ja tema seisukoht, mille ta tõenäoliselt võtab, mis mina olen võtnud, mis tõenäoliselt iga volinik, et vastu võetud seadus tuleb ellu viia. minu oma seisukoht selle teema sisu suhtes, nii palju kui see loeb, on see, et ma usun, et äh, preemiad peavad olema kooskõlas töö tulemusega. see üks probleem, mis meil oli, oli see, et see kooskõla lagunes, inimesed ei käitunud nende organisatsioonide või ettevõtete pikaajalistes huvides, mille heaks nad töötasid. Nad ei töötanud aktsionäride pikaajalistes huvides ja kui nii juhtub, siis tulevad probleemid. nii et ma arvan, et selle teema lahendamine, ma arvan, et need ettepanekud, mis siin on toodud, siin on öö, äh, tagasinõudmised, äh, korrektne segu öö, äh, siis väärtpaberitest ja äh, rahast, nii et selles mõttes mitte see lühiajaline teema on oluline. selles mõttes, mis järgmisena toimub, siis protsess on käimas, ma tean, et minu eelkäija hoolikalt jälgis EBA-d, palus neil edasi töötada, me kuuleme äh, nende selle asja tulemusi siis, kui nad valmis on, Vera Verova ja tema kolleegid, mina muuhulgas, kaalume seda siis, kui aeg käes on. aitäh. EMKO komisjoni nimel Otmar Kaaras. Lord Hill, welcome. Lord Hill, ma tahaksin kõigepealt äh, viisata Jean-Claude Junckeri kirjale teile, kus öeldakse, et, et ma soovin, et te uuriksite ka sotsiaalse äh, õigluse äh, vaatepunktis seda õigustikku, eriti just, mis puudutab äh, mänedžeride tasustamist, kuidas te soovite tagada sotsiaalset õiglust ja kuidas te soovite val-, valesid äh, stiimuleid vältida nii toodete kui ka palkade osas? ja teine küsimus, kas siseturu int-, integratsioon nõuab ka finantsturu integratsiooni ja kus äh, teie arvates peaks finantsturud olema rohkem integreeritud? kuidas te soovite lihtsustada VKE-de juurdepääsu vajalikule rahastamisele, milliseid äh, algatusi te plaanite selles valdkonnas teha ja kuidas te soovite rakendada alternatiivseid finantseerimisvõimalusi, tänan Well, to take, to take the last point. et võtta nüüd kõigepealt esimene, viimane pool sellest, kuidas püüda julgustada investeeringuid turgudele. ma arvan, et on päris mitmeid viise, kuidas me seda teha tahame, saame. minu lähtekoht selle, püüdes seda probleemi lahendada, luues kapitaliturgude liitu, on alustada hoolika põhjaliku analüüsiga sellest, millised on praegused tõkked sellele, et äh, voolaks kapital korrektselt, sobilikult ja kui see analüüs on tehtud, siis töötada välja äh, sobilikud äh, lahendused sellele probleemile alt üles, sest me juba teame praegu, et mõnedes liikmesmaades on inimesi, kes, kus erilisi probleeme ei ole, mis puudutab siis investeeringute voogu VKE-desse samal ajal, teistes liikmesmaades väga selgelt see probleem on olemas. globaalne küsimus üle terve Euroopa Liidu on tegelikult väga lihtne. kuidas me püüame paremini kokku sobitada potentsiaalsed investeeringud, mis praegu on külmutatud, ettevõtetele, kes seda vajavad, kes seda tahavad selleks, et kasvada, kuidas siit edasi minna, nagu ma ütlesin enne Euroopa pikaajaliste investeeringute fond, mis tegeleks loomuliku arenguga, see on iseenesest huvitav mudel, kus raha suunatakse infrastruktuuri tüüpi projektidesse või VKE-desse, võib-olla näiteks teadusvaldkonnas, ma võiks, arvan, et see võiks olla üks näide. ja lähenemine, mis suurendab seda informatsiooni hulka, mis on kättesaadav üks asi, mis puudutab äh, Äh, investeerimiste turg on see, et võimalikud investorid ei tea piisavalt väikeettevõtetest ja seetõttu on nad ka tõrksamad investeerima, nii et siis parem informeeritus VKE-dest äh, võiks olla võimalik. mis puudutab teie seisukohta, mis puudutab äh, motiivi ja sotsiaalset dimensiooni, ma arvan, et kõiges, mis ma teen, on see, et me tahame mõelda nende eeliste peale, mis me suudame pakkuda Euroopa kodanikele ning teisest küljest hoolitseme selle suhtes, et meil ei ole äh, valesid motivaatoreid, mis toetaksid ebasobivat käimust. Annals äh, Pieta Fordiga, palun. aitäh, volinikukandidaat. kuigi te osaliselt vastasite ära minu küsimuse, tahaksin ma ikkagi, et te korda, kordaksite mõningaid oma, osa oma öeldud, seetõttu väga lihtne küsimus. kuidas te tahaksite lepitada Eurotsooni ja Eurotsooni väljaiste riikide suhteid. kuidas esindada mõlemaid öö, äh, rühmi ühtemoodi? väljakutse minu jaoks on praktiliselt sama, kuid peegelpildis äh, selle mm, väljakutsega, mis oli Michel Barnieril ja ta on väga avatud olnud selle suhtes, igaüks äh, kes taolist tööd teeb tänu sellele, kus me oleme, liidu arengus on, me oleme kas euroriigis või eurovälises riigis. kui Michel Barnier ametisse määrati, siis äh, osad eurovälistes riikides kes minu meelest ebaausalt, põhjendamatult kahtlustasid, et neid kahte huvi ei suuda ta üht öö, kokku viia. ja ma arvan, et on tõestatud, et need inimesed eksisid, arvestades seda, kuidas Barnier oma tööd tegi. ülesanne minu jaoks on täpselt samasugune, aga lihtsalt teistpidi ja täpselt nagu härra Barnier tegi, tegeles selle tööga Euroopa huvides, seda teen ka mina. praktiline viis selles mõttes, kuidas ma üles ehitan usaldust ja tegelen sellega, millele te viitate, on just nimelt kapitaliturgude liit. kapitaliturgude liit, mis peab olema liit kõigi kahekümne kaheksa jaoks. see on viis, kuidas näidata, et me oleme suutelised üles ehitama ühtset turgu kogu Euroopa huvides milles kõik kakskümmend kaheksa liikmesmaad suudavad osaleda, osaleda entusiastlikult ja ma arvan, et see on väga-väga tähtis selles töös, mis me edasi viime. me peame alati seda äh, eesmärki silmas ja ma teen kõik, mis ma suudan selleks, et ma seisan mõlema huvide eest ja suudan neid ka ühtlustada, aitäh! aitäh! Cora van Nieuwenhuisen Aldest aitäh, volinikukandidaat, ma tahaksin tulla tagasi kapitaliturgude liidu teema juurde. Te mainisite siin paari asja, aga see on jätkuvalt natukene hägune, mida te konkreetselt plaanite? millistele määrustele te kesk-, keskendute, mida tuleb muuta, te mainisite juba pikaajalisi investeeringuid, aga millised on teie konkreetsed plaanid? millal suudame neid saavutada, kas te kavatsete tuua sisse uut seadusandlust, ma tahaksin äh, natuke rohkem valgust sellele teemale. praegusel hetkel tundub vägagi, et see on, see on väga ilus äh, loosung, ühendagem kõik kapitaliturud, aga mida te plaanite lisaks nendele headele kavatsustele, mis te, mida me just kuulsime? nagu ma ütlen praegu, esimene samm, mis on väga proosaline, aga ma olen praktiline inimene, on välja tuua kõigepealt need takistused, mis praegusel on? mis, mis on need takistused, mis praegu seisavad kapitali vaba liikumise teel? ma ei taha alustada sellega, et äh, mul on kõigepealt mingi grandioosne visioon, mis ja lisaks, äh, kuulge, kaks nädalat tagasi mind äh, nimetati kandidaadiks ja ma arvan, et te peaksite mind hulluks, kui ma ütleksin kahe nädala pärast, et voh, see on see, mis me teeme järgmised viis aastat. Äh, nii et ähm, mul on väga selge, vähemalt enda jaoks, et ma tahan sellele läheneda samm-sammult, alustades analüüsiga, nagu te ütlesite, on mõned valdkonnad, kus me juba praegu näeme, et siin võib-olla tuleb muuta seadusandlust, mingisugune regulatiivne muutus on vajalik, kas siis selleks, et äh, kaotada ära takistusi või soodustada mingeid muid valdkondi, aga ikka ja jälle tuleb ette see teema, kuidas me soodustame investeeringuid äh, parema kvaliteediga, kõrge kvaliteediga väärtpaberitesse, see on asi, mida me peame tegema ja ma loodan, et me suudame seda teha nii, et see lukustab lahti investeeringud, võtma, vabandust, võtmata riske, äh, mida keegi meist siin vist ei taha, et ik-, uuesti jälle võetaks. nii et ma pean teil paluma ja kutsuma teid äh, äh, üles natukene kannatlikkusele, sest kui me kiirustame ja teeme vea, siis see on ikkagi viga. aga milles ma olen täiesti veendunud, on see, et see, kuidas me praktika, praktiliselt edasi arendame äh, ühtset kapitaliturgu, see, kuidas me takistustest üle saame, see on teema, mida ma tahaksin edasi arendada arutada ja eriti kasutada ära ECONi komisjoni, et näha, millised ideed me, milliste ideedega me koos välja tuleme. aitäh! Olle Ludvigson, äh, sotsialistid. suur aitäh, andsite mulle sõna ja tere tulemast äh,, volinik. Rootsi keel ei ole võib-olla kõige lihtsam keel, millest aru saada. kevadel võeti vastu uus eh, Euroopa Liidu eh, seadusandlus, õigus eh, uuele pangakontole ja ühtegi taotlust ei peaks pank tagasi saatma. läbirääkimiste protsessis proteste, protesteeris Briti valitsus väga kirglikult, nad ei tahtnud osaleda kogu selles seadusandluses, nad ei tahtnud anda kõigile tarbijatele täisõigusi. see seadusandlus võeti vastu, seda peab, peab liikmesmaades rakendama. küsimus teile on selline kui keegi liikmesmaade valitsustest püüab seda direktiivi mitte täielikult rakendada, siis kuidas te tegutsete, kas te laste, lasete sellel sündida või olete te otsustav ja garanteerite selle, et kõik valitsused teevad seda, mida nad tegema peavad? kas te garanteerite, et õigus pangakontole on õigus, mis on kõigil Euroopa Liidu tarbijatel, aitäh? lühike vastus teie küsimusele on jah. ja tegelikult mina võin siin ka lõpetada. sest see on minu äh, kohus, seadus on seadus, kui see on vastu võetud, siis tuleb seda täita. minu üldine lähenemine seaduseloomele on selline et meie lähenemine seaduste loomele ja määrustele peaks olema proportsionaalne, aga kui seadus on võetud vastu, siis tuleb ta ellu viia. kui ma võiksin võlukepiga lihtsalt kõike muuta, siis minu lähenemine oleks äh, see, et meil oleks vähem seadusi, aga selle eest on neil ka hambad, neil on võimu midagi muuta, selle asemel, et meil oleks mingisugune mass äh, suhteliselt jõuetuid seadusi. ehk mis iganes valdkonnaga ma tegelen, seadus on seadus, on seadus mis puudutab nüüd siin äh, see teema, millest me tegelikult räägime ehk ligipääs pangakontole. üks asjadest, mida ma püüaksin üleüldiselt teha ja vaatan siin äh, otsa nii teile kui teistele selle komisjoni liikmetele, et te mind aitaksite. kuidas järgmise viie aasta jooksul suudaksime me välja töötada rohkem viise selleks, et töötada välja käegakatsutavaid eeliseid Euroopa kodanikele teenuste tööstuses. üks suuri väljakutseid on muuta Euroopa Liit konkreetseks inimeste jaoks. liiga paljud kodanikud ütlevad, et nad ei näe, mida nad sellest Euroopa Liidust saavad. ja samal ajal, kui meil on võimalus näidata konkreetseid asju, mis on toimunud tänu Euroopa Liidule, mis ei oleks toimunud ilma Euroopa Liiduta, kas me räägime siin roamingu tasudest või, või mis iganes, seda parem on seetõttu ma leian, et on väga oluline rõhutada ja pidada meeles tarbijat ja rõhutada seda, et me saame teha paremaid tooteid meie miljonitele kaaskodanikele, eh, eh, kodanikele. Sirba Pietikainen, palun. suur aitäh oma küsimuses tahaksin vaadata ettepoole, kui me räägime kapitaliturgusid, ma arvan, et tõepoolest me võiksime olla konkurentsivõimelised. ma vägagi pooldan rohkem integratiivset lähenemist eh, erinevate sektorite vahel ja see toob mulle küsimuse, et kui meil on see suur ressursi efektiivsuse küsimus, keskkonnaprobleemid igal pool meie poliitikas, kuidas siis teie näete et see kajastub äh, finantsmäärustiku ettevalmistamisel. ma ei eelda, et te kommenteeriksite detailselt, nagu te teate, seadusandles on väga palju igasugu keskkonnarisk krediidireitingu andmisel ja nii edasi, nii edasi, siin on väga palju aspekte. lihtsalt ma kuulaksin teie seisukohta selles arutelus ja mis suunas te seda debatti tahaksite suunata? tõenäoliselt, mis ma, mis iganes ma praegu ütlen, on igal juhul tingimuslik. aga ma arvan, et üks nendest äh, asjadest, see, millele ma praegu viitasin, LTIF-ile ehk siis pikaajalistele, eh, pikaajalise investeeringufondidele ja kuidas seda võiks kasutada selleks, et suunata raha näiteks infrastruktuuriprojektidele või konkreetsetele VKE-dele, nende tegevusele. teine taoline kategooria sellest on osa laiemast lähenemisest, mis me peaksime endale võtma, on kliimamuutus. nagu te teate, me, me tahame sellega tegeleda üle kogu Euroopa Liidu see võiks olla veel üks valdkond, kus võiks äh, motiveerida teatud käitumist, nii et ma arvan, et on täiesti kindlalt olemas teatud viise, mille puhul kas motiveer-, motiveerides kas siis sellega, et raha on kättesaadav või kapitalinõuetega või millega iganes, et on võimalik suunata investeeringuid konkreetsetesse valdkondadesse, ma arvan, et kuigi minu prioriteet oleks see vähem äh, glamuurne pool ehk siis üritada nagu torud paika saada, nii et raha ikkagi liiguks, siis kõik need sotsiaalsed ja teised prioriteedid, mida me tahaksime eraldada teistele aktiividele ja seegi on osa sellest küsimuste, küsimusest, mis võiks tekkida sellest kolmesajast miljonist, miljardist, äh, miljardi eurosest fondist millest räägib härra Junckeri osa minu ülesandeks on saada erasektori investeeringud sellesse, see võiks olla see valem, kuidas võiks neid olulisi teemasid uurida, aga ma väga hea, väga hea meelega räägin teiega sellest teemast äh, hiljem, nii või naa. aitäh, Fabio De Masi kuue nimel. räägin kuninganna keeles, aga saksa aktsendiga. Rahil milliste finantsinstitutsioonide esindajatega te olete kohtunud alates ajast, kui härra Juncker teid kandidaadiks nimetas? teiseks, te mainisite Finance Watchi, selles kojas oli teatud konflikt eh, sellest eh, seoses, et Finance Watchi rahastati Euroopa Liidu eelarvest, kas te kavatsete jätkata Finance Watchi rahastamist? kolmandaks lugesin väga ette no,, hoolikalt teie vastuseid äh, Äh, loodetavasti oli tegemist õige versiooniga ja te mainisite äh, teatavat konflikti finantsregulatsiooni ja reaalmajanduse vahel. ma olen, ja ma ei ole sellega ühel nõul, pankadel on ka minu arvates liiga palju selliseid mürgiseid varasid. aga äh, kas te võtate selle, et osad pangad on, sellise lähenemise, et osad pangad on liiga suured, et läbi kukkuda ja kuidas te kavatsete äh, reguleerida seda, et ülemäärase kauplemisega on äh, varad äh, valesti suunatud. meenutan teile hellalt, et äh, mitte veidi aega, mitte just väga kaua tagasi Briti monarhidel oligi saksa aktsent, nende inglise keel oli üsna kehv päris tükk aega. küsimus selle kohta, et kellega ma finantsinstitutsioonidest olen kohtunud pärast seda, kui mind kandidaadiks määrati. vastus on, et ei ole kohtunud kellegagi. üks erand on siin tõesti, ma olin rongis, mis sõitis tagasi Londonisse, lugesin vaikselt oma raamatut, lugesin Joseph Conradi raamatut, et veidi sellist meer-, kerget meelelahutust saada finantsregulatsioonist ei olnud mitte Heart of Darkness raamat, vaid see oli Old Jim, aga Heart of Darkness oli, ilmselt oleks ka mind natuke lõbustanud luge-, istusin seal vaikselt ja mind ründas rongis üks inimene, kes tegi lobitööd ühe finantsinstitutsiooni heaks. see oli üks üsna värvikas näide sellest, kuidas mingid inimesed on otsustanud käituda. see on ainuke näide, mida ma saan tuua, kus ma olin selline soovimatu pantvang rongis, aga ma andsin suunised oma büroole, et see tegelikult oligi enne seda, kui mind ametis kandidaadiks nimetati, et ütlesin oma büroole, et, et tahan kohtuda parlamendisaadikutega, praeguste volinikega ja teiste inimestega, kes on seotud parlamendi ja institutsioonidega. seetõttu ei ole ma kohtunud äh, kellegagi, vähemalt nii palju, kui ma ise seda tean ja teine küsimus, mis puudutab Finance Watchi, olgem ausad, siis ma päris täpselt ei tea, kuidas seda rahastatakse äh, nende küsimuste põhjal, mida ma olen peadirektoraadist küsinud, tean ma, et ta täidab äärmiselt olulist rolli ja ma saan aru, et äh, kuigi põhimõtteliselt sellise tarbijaüksuse rahastamine avalikest rahadest tundub kummaline, aga tegelikult ma saan aru, et arvestades, kui tehniline on see teema, siis ei saa eeldada, et tarbijaorganisatsioon suudaks võistelda äh, Äh, selle tehnilise keerukusega, mis tuleb nende suunas äh, suurelt, suurtelt ettevõtetelt. Äh, instinkt ütleb, et see tegevus tõesti peaks jätkuma, ma ei tea selle rahastamise kohta veel väga täpselt, aga kindlasti peab olema meil selline suurte organisatsioonide lobitöö ant-, antiravimiks. Eva Žoli, palun, Roheliste nimel. härra volinikukandidaat, mul on kaks küsimust, üks puudutab varipangandust. varipanganduse tegevused, eh, kuna need on tohutult eh, ulatuslikud ja keerukad, eh, võivad tekitada järgmise majanduskriisi, aga riik, mida teie kõige paremini tunnete, on väga selgelt vastu teatud võtmesätetele, mis puudutavad pommi, komisjoni seadusandlikku ettepanekut rahaturgude fondide reguleerimise kohta mis on teie positsioon, mis on seotud äh, rahaturgude äh, konver-, konversiooniga rahaturgude fondideks ja mis äh, on teie positsioon selle kolmeprotsendise puhvri kohta, mille komisjon esialgu oma seadusandlikus ettepanekus ette nägi? see riik, mida teie kõige paremini tunnete, on väga vastu komisjoni ettepanekule äh, mis puudutab äh, regulatsiooni, järelevalve benchmark'e, indekseid äh, ja ka äh, välisturgusid, mis, kas te olete valmis komisjoni ettepaneku eest võitlema, kas jah või ei, ja kas te näete ette, et esmale antakse kõige paremad järelevalve, kõige suuremad järelevalve ülesanded? kõnelejal lõppes kõneaeg otsa. üldiselt kõigepealt varipangandusest leian, et see seisukoht, mis meil peab olema, on see, et me peame olema teadlikud sellest, kui kerkivad üles uued riskid. mõnikord me ehk peame olema sellised hoolikamad, see sõna iseenesest, varipangandus, see tähendab midagi sellist soovimatut ja, ja pimeduses olevat aga see, et varipangandus on lai termin, kus, mille alla kuuluvad erinevad rahandusega tegelevad institutsioonid, kaasa arvatud sellised, mida me tahame julgustada, sest et kui meil ei ole investeeringuid, siis meil ei teki majanduskasvu ja kui meil ei teki majanduskasvu, kasvu sisse saab ohuks stabiilsusele. ja ma arvan, et kõikides nendes valdkondades, siin ma ilmselt olen teiega nõus, on see, et tasakaal tuleb saavutada tõhusa regulatsiooni ja äh, sellise lähenemise vahel, et me ei äh, võtaks ära äh, seda elujõudu nendest investeeringutelt, mis lähevad reaalmajandusse. nüüd need konkreetsemad küsimused, mis te küsisite, ma olen teadlik sellest asjaolust, et on esitatud ettepanekuid rahaturgude fondide kohta, et siin on poliitiliselt tundlikud küsimused, teemaks, see puudutab väga paljusid erinevaid turgusid, ma kavatsen neid ettepanekuid edasi viia ja vaadata, kuhu me nendega jõuame. ma saan aru sellest eh, Zenovi pooldavatest argumentidest, sest et on olemas heategevuslikud organisatsioonid, ettevõtte, varastud, rahastud, kes tahavad, sealt tulevad kindlust, sest nad tahavad iga kuu lõpus palgad ära maksta, aga mulle on selgitatud ka äh, Äh, seda süsteemsete riskide ohtu, mis sellest võivad tulenevad ja seetõttu on ka see kolmeprotsendise puhvri ettepanek tehtud. ilmselgelt äh, tuleb äh, siin teha veel tööd, tegeleme sellega ja üritame leida mooduse, kuidas edasi minna, leida sellise viisi, mis lepitab omavahel stabiilsuse investeeringute ja tõhusa regulatsiooni huvid. aitäh, EFTD, Stefan Wolf jälle. Lord Hill, having considered härra Hill, lord Hill, arvestades, milline on teie kuuluvus, arvestades, et kuidas teile on siin plaksutatud, siis see tundub äh, olevat väga selge. pöördun teie pädevuste poole. paljud konservatiivid äh, toetasid teie ametisse määramist, äh, et niimoodi saab David Cameron kontrollida olulist Euroopa tööstust, kus on poolteist miljonit inimest tööl. aga teie töölepingus nii-öelda Junckeri poolt pandud missioonikirjas ei ole eh, mingisuguseid suuniseid finantsülekannete maksu takistamise kohta ega midagi sellist, siis ainuke asi on see, et teie kaustast on ära võetud eh, panga, pankurite boonuste lae küsimus ja antud see teisele volinikule, arvestades seda, kuivõrd oluline tegelikult see on finantsstabiilsuse seisukohalt. Eh, te raporteerite Dombrovskisele ja Kadaisusele ja seetõttu tundub, et te olete meeskonna vähem tähtis liige mitte ainult need volinikud ei või teid maha hääletada, vaid ka veel kõrgemal olevad inimesed nagu president Juncker, kas see lihtsalt ei näita, et teil ei ole mitte mingisugust jõudu ega mõjuvõimu selleks, et kaitsta City of Londonit? Well, I think the fact that we're all sitting here today with such a see, et me siin täna istume äh, äh, majanduskomisjonis, nii palju on siin inimesi, see näitab, et majanduskomisjon ja see parlament võtavad väga tõsiselt neid pädevusi ja vastutusalasid, mis on volinikel ja täiesti õigesti tahavad nad ka vastutama panna. nii et äh, algpunktiks äh, võib võtta selle mõtte, et volinikud äh, siis sellisel juhul, et, äh, et volinikud ei mängi olulist rolli ja et see koda, see komisjon, ka nende roll ei ole oluline, kui nad üritavad teid vastutama panna, ma ei tahaks sellisest algpunktist hakata töö, töötama ilmselgelt ei ole minu ülesandeks ja olen seda üritanud ka rõhutada, et mina võtsin selle äh, kandidatuuri vastu selleks, et tulla siia ja töötada Euroopa volinikuna üldistes huvides. ma ei tulnud siia mitte selleks, et edendada kuidagi mingite konkreetsete gruppide huvisid. minu ülesandeks on tagada, et meil oleks tõhus, hästi reguleeritud finantssüsteem mina usun, et hästi reguleeritud, äh, korralikult äh, jõustatud äh, finantssüsteem on finantsteenuste huvides igal pool, nii et ma ei näe siin mingisugust pingeseisu korraliku regulatsiooni ja eduka finantsteenuste tööstuse vahel ja lihtsalt, et kõik oleks täiesti selge, siis mina usun, et meil peab olema tugev, edukas finantsteenuste tööstust üle terve Euroopa, sest et äh, ma arvan, et ilma tugevat finantsteenuste tööstuseta ei saa me investeeringuid, majanduskasvu, neid töökohti, mida meil vaja on. nii et te eksite kui te üritate minust sellist äh, karikatuuri luua ja ilmselt sisepoliitilistel põhjustel seda tahate teha, et, et ma nagu ei, ei huvituks finantsteenuste tööstusest, millest väga oluline osa on Londonis, meil on vaja tugevat finantsteenuste tööstust ja ma töötan selle nimel, et äh, seda edendada, aga ma teen seda sellel alusel, et edukaks teenuseks peab ta olema äh, korralikult reguleeritud. Paul Tang for the SND Group. Paul Tang, palun um,. And I am still a bit puzzled about. aitäh um, mulle tekitab endiselt küsimust, et mis täpselt on kapitaliturgude liit, aga ilmselt pean selle kohta lihtsalt veel uurima, vähemalt sellist asja olen ma kuulnud, aga tahaksin küsida teie käest sellega seotud küsimuse ja tõstatada ka ühe mure. Te tahate öö, äh, tulla välja ettepanekutega, mis puudutavad kapitaliturgude liitu, aga kui see peaks minema vastuollu hetke regulatiivraamistikuga, mida on viimase paari aasta jooksul üles ehitatud või et kui ta läheb äh, finantssektori reguleeritud osast reguleerimata osasse, et kas siis kapitaliturgude liit võiks olla moodus, kuidas dereguleerida, selle asemel, et säilitada olemasolevat regulatsiooni ja seda parandada um,? No I don't believe it is. ei, ma ei arva, et oleks niimoodi, asjad oleks niimoodi, üldsegi mitte, sest et selleks, et meil oleks korralikult funktsioneeriv ühisturg, peavad meil olema ka reeglid, eh, mille raames kõik tegutsevad. me oleme teatud aluse juba ehitanud ühtsed reeglistikud, mis puudutavad väärtpabereid, teatud väärtpabereid. Äh, võimalik, et me peame seda alusena kasutama ja äh, sellele taust, teie taustküsimusele vastuseks äh, oleks versioon varasemast vastusest, mille andsin härra Wulfile. ma tean, et mõnikord tekib teatav selline vastuolu, dihhotoomia, meile antakse kummaline küsimus, et kas te pooldate reguleerimist või kas te pooldate majanduskasvu. ja minu arvates see on selline võlts dihhotoomia ja öö, me ei peaks selliseid dihhotoomiaid tekitama, kui me tahame reageerida sellele kõige suuremale väljakutsele, mis, mille meil Euroopa Liidus on, et kuidas Ähm, saavutada majanduskasvu, tekitada kodanikele töökohti. ja minu arvates ma ei näe, et see oleks üks või teine. minu arvates äh, tähendab see seda, et mõistlik regulatsioon peaks endaga kaasa tooma majanduskasvu, ülereguleerimine ei ole selline asi, mida me tahame, ilmselgelt keegi meist ei taha seda, me kõik tahame proportsionaalset regulatsiooni ja selles mõttes, mida me varem siin rääkisime, et kuidas oleks võimalik eristada eri tüüpi investeeringuid selleks, et edendada kõrgekvaliteedilisi äh, äh, väärtpabereid, kus parema kvaliteediga, kus, äh, millega on võimalik investeeringuid edendada, samas aga ei sunni me inimesi hankima riskantsemaid varasid. aitäh, Alan Lammas, suur palun! suur aitäh! härra esimees, volinikukandidaat. tahaksin küsida ühe küsimuse, millele härra Draghi ei olnud valmis vastata. Lehman Brothersi kriis tähendas seda, et G kakskümmend soovitas kõikidel oma liikmetel märkimisväärselt tugevdada pangandusregulatsioone, seda, mis puudutab äh, turgusid, laenuinstrumente ja nii edasi. mõnikord jääb mulje, et äh, nende neljakümne 40 Äh, umbes äh, seadusandliku tekstiga, millega teie äh, e, e, eelkäijad on välja tulnud, tundub, et Euroopa Liit on olnud hea õpilane G20-s Ameerikas, Todd Franki olukord jällegi näitab, et nemad ei ole päris nii tublid olnud tekstide koostamisel või nende rakendamisel. kas see on selline arvamus, mida te jagate ja kui nii, siis kas Euroopa osapoolte konkurentsivõime on ohus ja kuidas te kavatsete seda olukorda parandada, kui see niimoodi on? aus vastus teie heale küsimusele, et kuidas tagada, et need määrused, mis peaksid olema üleüldised, tulema ülemaailmsetelt standardeid loovatelt üksustelt, kuidas neid rakendataks võrdselt kõigi vahel. see alus teie küsimuseks on täiesti õige, mis puudutab seda detailsemat külge, et kuidas ma ka saaksin rahvusvahelistel läbirääkimistel tagada, eriti just läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega, aga võib-olla ka teistega, et neid reegleid rakendataks kohaselt, kui ei, siis meil oleks äh, vastavus, äh, edasilükkamine ja nii edasi, et kuidas ma täpselt äh, seda tegema pean. selle puhuks ma pean saama veel edasist põhjalikumat informatsiooni, aga teie põhiline märkus või põhimõte, et kas see on oluline, jah, kas see peaks olema prioriteet, jaa, kas me peaksime tagama, et need kõrged standardid, mille me oleme endale seadnud, ei eh, pane meid rahvusvaheliselt kehvemasse olukorda, sest et teised jäävad maha ja jah, ka siin on vastus jah. ja osana eh, TTIP läbirääkimistes, et eh, vastus küsimusele, kuidas saada paremat rahanduskoostööd Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel, see on ka põhjus, miks need sätted on vabakaubanduslepingu läbirääkimiste tuumaks. see on õige lähenemine oma arvates ja me peame tagama, et äh, rahvusvahelistes äh, kogudes kokku lepitud standardid, kas G kahekümnes või mujal, et neid rakendatakse, jõustatakse ja et me ei satu konkurentsi mõttes kehvemasse olukorda, sellepärast et meie rakendame neid reegleid ja teised jurisdiktsioonid seda ei tee. Thank you. Monsieur Bernard Monod. aitäh, härra Bernard Monod, palun. aitäh, härra Hill. Teil on olnud erakliente, eksootilisi riskifonde, Vene oligarhe. minu arvates see on veidi paradoksaalne komisjon peaks olema täiesti sõltumatu, te olete meile rääkinud, et eh, mingit huvide konflikti ei ole, aga teie nime siiski seostatakse erahuvidega. näiteks Tesco juhtum juulis eh, müüsite te maha oma osaku selles konkreetses ettevõttes. nii nagu eh, te tundub, et te olete tõhusad, aga teie varandus äh, tuleneb äh, just finantsturgudelt, nii et härra Hill, milline on teie eetika? Te olete liikunud valitsuse ja lobifirmade vahel, kuidas on võimalik, et te ei ole panga, pankurite poolt mõjutatud, kuidas te saate äh, läbipaistvuse ja sõltumatuse poolt olla. mina olen patrioot, kahjuks teie ei anna mulle mingit garantiid ja äh, mina ei näe, kuidas te olete, saaksite olla piisavalt usaldusväärne selleks, et kaitsta seda sektorit ja inimesi, kes sellest sõltuvad, aitäh. Well, obviously I'm uh, sorry that's the view that you take. tõesti kahju, et te olete sellisel seisukohal ja, ja see ei tulene kuidagi minu kogemustest või sellest, kuidas ma oma elu olen elanud. põhjus, miks ma Äh, läksin erasektorist tagasi Briti valitsusse, ma ei kavatsenud seda teha, aga see on sellepärast, et ma usun avalikku teenistusse. Äh, põhjus, äh, et kui Briti peaminister palus mul see kandidatuur vastu võtta, lisaks sellele, et Euroopa on praegu tohutu väljakutse ees, minu riigil on tohutu väljakutse, mis puudutab tema suhet Euroopaga, see oleks juba piisav, aga ma tegin ka seda sellepärast, et ma usun avalikku teenistusse siin ei ole mitte mingisugust huvide konflikti mitte mingil viisil, mitte millegagi, mida ma olen oma varasemas elus teinud. nagu ma juba varem selgitasin, siis see ettevõte, mis mul oli, mida ma ei tunne ära sellest, kuidas teie seda iseloomustasite, sealt ma lahkusin peaaegu viis aastat tagasi ja sellega see ka lõppes. ajal, mil ma seal töötasin, olin ma väga uhke nende klientide üle, kes mul olid, olin uhke selle töö üle, mida ma tegin ma olin uhke, et ma kuidagi väiksel viisil sain panustada majandusse ja pakkuda tööhõivet. nii et tõesti, ma ei lepi teie poolt maalitud pildiga. Teie kirjeldate, kirjeldate ennast patrioodina äh, ja ilmselt see niimoodi on, ka mina kirjeldan ennast patrioodina, ma olen kindel, et teil on kõrged standardid, need on ka mul. Thank you, Kostas Mavrides As.... Kostas Mavrides, palun. Thank you, Chairman aitäh, härra esimees. umbes äh, poolteist aastat tagasi juhtus äh, midagi märkimisväärset Küprose pangandussüsteemiga. ma ei viita mitte ainult äh, sellele deposiidi lõikumisele, vaid kogu paketile, mis puudutab erakorralise likviidsusabi ülekandmist ühelt läbikukkunuvalt pangalt teisele pangale ja nüüd on meil tegemist süsteemse segadusega sellest alates ei ole mingit usaldust pangandussüsteemi vastu, mis on endiselt väga nõrk. teisest küljest on siin tohutud sotsiaalsed kulud, mis on seotud pangandussüsteemi päästmisega. esit-, minu küsimus. esiteks, kas äh, Süp-, Küprose eksperiment on olnud edukas ja milliseid õppetunde võiks saada Küprose kogemustest, kui midagi sarnast peaks uuesti juhtuma? teiseks Te olete kirjeldanud ennast pragmaatilise inimesena. kas te tõesti usute, et äh, Küprose juhtumit silmas pidades on võimalik saavutada tõelist pangandusliitu, kui ei ole Euroopa ülest äh, deposiidiskeemi garantiid? ma olen jah teadlik sellest väga keerulisest olukorrast, mis tekkis Küprosel ja nendest raskustest, eh, mis seal tekkisid. äärmiselt keeruline on mitte kaasa tunda inimestele sellises olukorras. vastuseks teie küsimusele, et kas on siit saadud õppetund, siis ma arvan, et vastus on, et need ettepanekud, eh, mis on esitatud, need meetmed, mis on paika pandud eh, selleks, et tekitada deposiidi garantii skeem, et tagada, et tulevikus, kui peaks sarnane olukord tekkima, oleks kõigil sada tuhat eurot nende säästudest garanteeritud. see äh, on vastus teie küsimusele äh, nüüd, et kas meil peaks olema Euroopa-ülene deposiidi garanteerimise skeem, äh, nagu me veidi varem siin arutasime, siis ma tean, et on esitatud argumente selle poolt ja vastu. ma arvan, et hetkeskeemiga jätkamine oleks õige ja siis kas aja jooksul asjad üle vaadata, kes teab, aga see oleks minu vastus praegu. Brian Hayes, palun. aitäh, äh, esimees, et tervitan Lord Helli siin. kõigepealt küsiksin turu kapitaliturgude kohta nagu teised kolleegid on öelnud, siis põhimõtteliselt on vaja olnud finantskriisi selleks, et äh, tekitada olukord, kus meil on pangandusliit. ja nagu mu kolleeg ütles, siis selle tabureti kolmas jalg ei ole veel paika pandud, kas on vaja veel üht kriisi, enne kui me näeme kapitaliturgude liitu? ja paluksin teil ka öelda, mis on teie arvates selline indikatiivne ajakava äh, selle liidu loomiseks ja teiseks, millist, millised eesmärgid meil peaksid olema kapitali äh, Eh, liidu parem eh, kirjeldus oleks ehk mittepanga, pankade laenud ja kuidas me saaksime edendada mittepankadelt tulnud laene Euroopa Liidus. teine küsimus, ma olen teiega väga nõus, kui te ütlete, et te peate vaatama, millised eh, on ühisturu kasud kodanikele, te siin mainisite ka digitaalset valuutat, Bitcoin on üks näide siin sellest, kas te võiksite meie komisjonile öelda, milliseid ettepanekuid te võiksite esitada selleks, et digitaalsed äh, valuutad oleks korralikult reguleeritud, sest sellel, siin on väga palju boonuseid sellele, aga selle, samas käib sellega kaasas ka väga palju riske. aitäh nende kahe küsimuse eest. ma tean, et varem on tehtud äh, makseteenuste direktiivi raames äh, ettepanekuid sellega on kaasas, kaasas käinud terve rida meetmeid, mis puudutavad internetimaksete süsteeme ja eriti just klientide tuvastamist selleks, et oleks võimalik saada kasu ilma tekitamata, turvariske tekitamata. mis puudutavad teisi virtuaalvaluutasid, Bitcoini näiteks, siis päris palju on räägitud meie diskussioonis tasakaalust innovatsiooni ja riski vahel. tean, et komisjon osales virtuaalvaluutade rakkerühmas, mida äh, EBA juhtis. Äh, ja ma arvan, et see teema tuleb sisse ka äh, rahapesuvastase direktiivi läbirääkimiste käigus. nii et see on midagi sellist, mida me peame seetõttu väga hoolikalt jälgima. mis puudutab kapitaliturgude liitu ja et kas on vaja veel ühte kriisi, siis ei. ma tõesti väga loodan, et ei ole vaja veel ühte kriisi, vähemalt ei tohiks me niimoodi sellele läheneda. ja ma arvan, et see ongi üks äh, äh, erinevusi võrreldes sellega, kuidas me pidime lähenema pangandusliidu küsimusele. me kõik loodame, et äh, see leiab aset sellistes leebemates tingimustes, mis puudutab ajastust siis äh, mulle tunduks, et kõigepealt äh, tuleb äh, korralik analüüs läbi viisa, viia konsulteerides teistega, mis puudutab seda tagumist piiri, siis mulle on antud väga selged instruktsioonid osana minu mandaatkirjast, et see peab olema töös aastaks kaks tuhat üheksateist. mulle tundub, et me näeme elemente tule, sellest juba tunduvalt varem, näiteks selleks, et äh, äh, julgustada kõrge kvaliteediga sekuritiseerimist, see ilmselt juhtub tunduvalt varem, võib-olla juba järgmise aasta alguses. Sambo Terho, palun, ECR. The European Commission emphasizes that the increased level of back Euroopa Komisjon rõhutab, et pangandusseadusandluse suurem tase loob Euroopas stabiilsust, aga tegelikult on üldine risk, et pakutakse välja liiga palju seadusandlust näiteks äh, selle aasta alguses pakkus komisjon välja äh, äh, pankade struktuurireformi määruse, mis ei luba pankadel e, e, e, eraldi oma turgudel tegutsemise funktsioonid välja tuua. struktuurilised piirangud tõenäoliselt on panga klientidele kahjulikud, sest pangad ei saa enam eraldi konkreetselt välja kujundatud teenuseid pakkuda. kas teie arvates on see seadusandluse õige moodus, kuidas tagada, et ettevõtetel oleks parem ligipääs rahastusele? ja kuidas te tagate, et kapitaliturgude liit jääb selliseks projektiks, mis toetab alternatiivseid rahastamisallikaid, eriti just VKE-dele ja lõppkokkuvõttes ei ole mitte lihtsalt ainult äh, administratiivne äh, koorem ajastus oli jah ka suurepärane. see teie põhiline äh, seisukoht, et kuidas äh, korralikult äh, läheneda regulatsioonile, et mitte üle reguleerida asju, samas aga mitte kahe silma vahele jätta tekkivaid riske. see on tegelikult selle väljakutse tuum, mis teil kõigil ja ka minul on siin töös ja ei ole lihtne ega mõistlik Äh, anda selliseid äh, lihtsaid äh, ülekäe selgitusi, et mida võib teha. kõige parem on asju hinnata nii hästi kui võimalik, aga samas siiski jälgida neid pidevalt. ja mul on, tundub, et see on ainuke mõistlik moodus, kuidas asju ajada ja kui ma nüüd vaatan tagasi sellele märkimisväärsele seadusandluse hulgale ja saavutustele, mis on tehtud viimase viie aasta jooksul, siis kaine mõistus ütleb, et kui sellise kiirusega seaduseid koostatakse sellise surve all, siis on suhteliselt tõenäoline, et mitte kõik ei ole läinud päris täppi. nii et mulle tundub, et kaine mõistuse lähenemine oleks selline, et me vaatame, kuidas asjad on kujunenud ja koostame oma seisukohad, osad sellised äh, ülevaatamised äh, on juba seadusandlusse kirjutanud, järgmise paari aasta jooksul peame, peame me üle vaatama ligi sadakond asja, aga samas peaksime mõtlema ka selle üle, kas meil oleks vaja kogu selles teemas äh, sellist äh, selgemat, äh, kõikehõlvamat lähenemist. Need struktuurireformi küsimused, see tasakaal, mida asepresident Barnier üritas saavutada, et vähendataks riske, samas aga ei satuks ohtu üldine pangandusmudel, vaadatakse seda, kuidas äh, äh, kaubandusele reageerida tasakaalustatult, ma tean inimesi, kes leiavad, et see läheb liiga kaugele, osad leiavad, et see ei lähe piisavalt kaugele, aga samas tasub meil siiski neid ettepanekuid teha, vaadata, kuhu me sellega jõuame ja milline oleks õige tasakaal, mida saavutada. aitäh, Pet-, Peeter Ježek. aitäh härra volinikukandidaat, tahaksin äh, käsitleda rahaturgude fondide küsimust, eriti mis puudutab seda kolmeprotsendilist äh, kapitalipuhvrit. kas teie vastusest võib eeldada, et te kavatsete selle ettepaneku üle vaadata, mille teie ettepane-, eelkäija on teinud ja kuna mul on veel veidi kõneaega järel, siis tahaksin käsitleda ka kapitaliturgude liidu küsimust. kas te saaksite nimetada mõningaid valdkondi, kus te leiate, et on takistusi ühisturule? ja kas te saaksite öelda, kas te kavatsete ühisturu valmis saada direktiivide või määrustega? aitäh! rahaturgude fondide küsimus. minu kavatsus oleks äh, jätkata seda, selle ettepanekuga, nende ettepanekutega, mis on hetkel esitatud. ehk siis see, mida ma ütlesin varem, see oleks minu lähenemine, nii nagu ma olen aru saanud, siis äh, tavapäraselt juhtuvad need asjad niimoodi, et see äh, diskussiooniprotsess nüüd jätkub, aga ma ei ütle, et minu arvates see, mis juba tehtud on, selle peaks äh, kuidagi tagasi võtma. minu arvates me peaksime jätkama selle analüüsimist äh, ja mis puudutab äh, siinavse, siis nagu ma juba enne ütlesin, siis tuleb meil leida lahendus, mis võimaldaks nendel fondidel jätkata oma rolli mängimist majanduses, samas peame aga tagama ka finantsstabiilsuse. nii et see oleks minu lähenemine sellele teemale nüüd kapitaliturgude liit, ma saan aru sellest soovist, et äh, detailid peaksid olema selgemad, aga arvestades, mida ma ütlesin varem äh, lähenemise kohta, siis see tuleks meil koos välja arendada, me peame korralikult analüüsima probleeme ja siis sealt jätkama. nüüd, et kas äh, need äh, sammud, äh, mida me ilmselt peame tegema, peaksid olema direktiivi või määruse vormis, siis siin ma praeguses etapis ei suuda teile mingit mõistlikku vastust anda, sest et see sõltub sellest, mida me tahame esitada. aga minu lähenemine oleks, et äh, pärast seda, kui läbi on viidud analüüs, on määratletud probleemid, tuleb teha kõik need sammud, ähm, mis meile siis vajalikuks osutuvad selleks, et need ületada ja tagada, et kapital saaks liikuda äh, ja et ta saaks liikuda nendeni, kes tahavad saada ligipääsu sellele investeeringuteks, selleks, et oma ettevõtteid kasvatada ja teistel eesmärkidel. Alfred Sand, SM. Äh, suur tänu, Alfred Sand, palun sotsialistide demokraatide nimel meil on suured erinevused Euroopa ühtsel turul riikide ja erinevate piirkondade vahel, osadel on konkurentsieelis äh, ja väga paljudes äh, piirkondades, ka ääremaadel, äh, on teatavad omad pädevused äh, Luksemburg, Malta, Küpros, Ühendkuningriik, Holland, neil on oma spetsiifika finantsvaldkonnas. OECD on ka toonitanud, et finantsteenused toon-, aitavad kaasa turu tõhususele ja tõstavad tööhõivet piirkondades, mis muidu oleksid endeemiliselt stagneerunud OECD on pannud paika mitmesugused äh, standardid ja kas teie arvate, et äh, perifeersetes piirkondades äh, pakutavaid teenuseid tuleks soodustada? ma arvan, et me peaksime pöödlema selle poole, et ükskõik, mis teenuseid pakutakse, Äh, ükskõik kus, et inimestel oleks võrdsed tegutsemisvõimalused. me ei saa lubada seda, et ühtedel on Euroopa Liidus äh, reeglid, äh, mis on paremad kui need, millele teised sooviksid juurdepääsu saada. ma arvan, et me peaksime võtma omale tegutsemise aluseks selle, et ükskõik, kus ettevõtjad äh, asuvad, et nad ei pea olema ebavõrdses olukorras ja et meil on äh, reeglid, äh, mis on paika pandud läbipaistvate asutuste poolt ka ükskõik, kas see on OECD või Transparency International, aga igal juhul, et, et neid reeglitest peetakse kinni. suur tänu ja järgmisena Fulvio Martušel, Rahvaprotest austatud äh, härra volinik. ma ei tea, kas te lugesite just seda, mida öeldi nende pankade kohta, kes kukkusid läbi stressitestil. Need äh, selgitused on väga mõttekad, sellepärast et nad näitavad, millised riskid veel finantssüsteemis eksisteerivad. kuidas teie seda näete? teiseks eile teatati, et äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve osas ei peeta kinni defitsiidi äh, kriteeriumitest ja see ju ka otseselt mõjutab meie finantssüsteeme tänan ma ei ole neid konkreetseid kommentaare näinud, millele te viitasite. ma ei saanud täpselt aru, mis teie küsimus oli. pangandusliit? vabandust mida te soovisite teada saada? Ieri Andrea Ria a Vienna eh, la notizia la... Andrea Riia Viinis kirjutas ajalehes, et osad pangad ei pidanud stressitestile vastu ja lähevad pankrotti. kas te arvate, et see destabiliseerib süsteemi ja kas te oleksite teinud samalaadse avalduse? ma ei saa hinnata seda, millised saavad olema stressitestide tulemused, need on praegu käimas, tulemused on varsti näha. ma usun, et äh, me peame püüdlema tugevate stabiilsete pankade poole pangandusliidus. ma tean, et äh, pangad äh, on üritanud äh, suuretada oma kapitali, noh, see protsess on midagi, mida nad väga tõsiselt võtavad ja millesse nad karmilt suhtuvad. me kindlasti äh, võtame tõsiselt äh, stressitestide tulemusi, kui need avalikustatakse, aga praegusel hetkel ma ei saa kommenteerida seda, mis hakkab juhtuma, sellepärast et ma ei tea, millised tulemused saavad olema. meil on äh, taristu paigas. me teame, kus me oleme pangandusliidu arengutes, see annab meile võimaluse varsti ka tulemusi näha. ja ma loodan, et uus äh, süsteem, mis pannakse paika äh, tulevikuks, kriisilahendusnõukogu äh, ja kriisilahendusnõu-, fondiga annab meile põhjust äh, suhtuda tulevikku kindlalt. järgmisena saab sõna kolleeg Ivana Maletitš, palun. suur tänu, härra esimees, volinikukandidaat. mul on äh, küsimus äh, kõi-, kõrge võlataseme kohta, mis on väga oluline küsimus Euroopa Liidu jaoks ja mis on aeglustanud meie taastumisprotsessi milliseid vigu on äh, siin tehtud, kas te plaanite äh, kaasajastada riigipõhiseid äh, soovitusi Euroopa semestri protsessis ja teiseks maksete määrus, mida te sellest arvate ja kuidas te suhtute fakti, et makseid tuleks teha ühelt poolt äh, kuuekümne kuni maksimaalselt üheksakümne päeva jooksul, samas äh, on meil probleem Euroopa Liidu maksetega Euroopa Liidu liikmetele, äh, liikmesriikidele, kuidas te seda küsimust plaanite lahendada? ma usun, et siin on tegemist suuresti küsimustega, mis ei ole päris minu portfelli osad aga volinike kolleegiumi liikmena ma käsitlen ka neid teemasid. ma olen äh, kursis sellega, millist äh, mõju riigipühised soovitused omavad meie eesmärkide saavutamisel. aga siin on suuresti tegemist siiski äh, volinik Moskovitši äh, vastutusvaldkonnaga mis puudutab maksete tasemeid, siis äh, maksete direktiiviga me oleme seda reguleerinud. kui on mingeid äh, spetsiifilisi küsimusi, mida me võiksime äh, pärast seda kohtumist ka arutada, kui te selgitate mulle detailsemalt oma muresid, siis ma olen valmis teiega vestlema Äh, suur tänu, järgmisena Jonas Fernandes, palun. suur tänu, esimees äh, härra Hill, mina räägin Cervantese keeles. härra Barnier oli eriliselt aktiivne viimasel ametiajal viimasel mandaadi ajal ja esitas meile väga palju seadusloome ettepanekuid ja me muutsime neid veelgi äh, täpsemaks koostöös. kas äh, teie olete sama aktiivne nüüd äh, kui härra Barnier või olete te pigem praktiline ja mitte niivõrd ambitsioonikas? ja teiseks äh, küsimus finantsindikaatorite kohta. meil on päris suur äh, surve tõsta mõningaid indikaatoreid. kas ei oleks äh, parem, kui meil oleks lihtne regulatsioon, mis katab kõiki indikaatoreid või peaksid meil olema mitmed järelevalve regulatsioonid, mitmed indikaatorid aga siis meil peaksid olema ka mingisugused äh, vahekohtumenetlused. ma loodan, et äh, mida iganes ma tegema hakkan, et ma ei hakka tuuleveskitega võitlema. ma usun, et äh, kindlasti ma võtan härra Barnier omale eeskujuks ja nüüd öö, viimastel aastatel on vastu võetud suur hulk seadusandlust, minu esimeseks prioriteediks on äh, vaadata läbi ja rakendada umbes nelisada meedet, nii et esimene vastus on, et me peame tegema palju detailset tööd ja see annab meile tööd tükiks ajaks. ühtlasi me teame, et äh, meil tuleb tegeleda rahaturufondidega, võrdlusalustega, käsitleda strukturaalseid küsimusi, mis on seotud äh, pankadega, käsitleda uusi tärkavaid äh, riskiküsimusi, tegeleda kapitaliturgude liiduga. minu lähenemine nüüd vastuseks teie küsimusele seisneb selles, et äh, ma üritan äh, saavutada tasakaalu õige regulatsiooni äh, määra vahel, tagamaks, et süsteem on turvaline, aga et ta ei oleks nii turvaline, et see lämmataks majandusliku tegevuse. nii et ma ei saa teile anda protsendilist vastust, et ma nüüd teen nii palju vähem või nii palju rohkem ka härra Barnier ütles, et ta tuli välja niivõrd paljude seadusandlike ettepanekutega kui vaja probleemi lahendamiseks ja see saab olema ka minu lähenemine. me peame vaatama, mida me oleme teinud minevikus, peame tagama, et see oleks õige ja toimiv. ma usun, et sellise lähenemisega oleks ka härra Barnier ise nõus, aga mis puudutab võrdlusaluseid, siis selle juurde pean eraldi veel tagasi tulema suur tänu, äh, Marissa Matias Kuue nimel, palun. suur äh, tänu, äh, esimees, mina istun siinpool kaugemal. ma ootan, kuni te olete pannud kõrvaklapid pähe. mina räägin Semageku Moiase keeles mul on olnud juba võimalik äh, teiega kõneleda näiteks äh, finantskriisi teemadel. mis puudutab nüüd äh, tegemata jätmisi finantskriisi ajal, mul on kolm konkreetset küsimust. Euroopa Keskpangal on odavalt raha, see ei jõua ka majandusse. kas teile ei tekita muret see likviidsuse olemasolu, aga samas investeeringute puudumine, kas see mitte ei vii uue kriisini meid? tuhandeid kordi on lubatud, et panku reglementeeritakse paremini ja hoitakse pangandustegevused äh, teineteisest lahus. mul on nii vähe aega, sellepärast ma räägingi nii kiiresti, ütleb kõneleja. kolleeg äh, küsis ka üht-teist äh, subventsioonide kohta läbi kukkunud pankadele. kõigepealt mis puudutab minu eelkäija tööd äh, siin komisjonis viimase viie aasta jooksul, et kas seal oli mingi mõju või oli see ajaraisk, siis äh, ma arvan, et äh, siin komisjonis ollakse enamuses ikkagi seda meelt, et tuli reageerida väga erakorralises olukorras rahandussüsteem, pangandussüsteem äh, oli praktiliselt kokku kukkumas. fakt, et me kõik siin oleme ja et siiski olukord päästeti, selle eest tuleb öelda tänusõnad äh, päästjatele. ma tean, et äh, soovitaks kohati ka enamat, aga samas kui me räägime tasakaalu äh, leidmist, äh, süsteemi stabiliseerimist, vajalike sammude tegemist, siis äh, nii minu eelkäija kui ka see koda siiski võivad uskuda, et saavutati hea tulemus, mis puudutab nüüd Euroopa Keskpanka ja avaliku sektori, erasektori raha, siis äh, kapitaliturgude liiduga seoses äh, ma üritan just äh, edendada investeeringuid era- avalikus sektoris. härra Juncker soovib vabastada kolmsada miljonit eurot, me soovime igati äh, edendada sektorite vahelisi investeeringuid. ja jälle sai mu aeg läbi, aitäh! Philip Lamberts Roheliste nimel, palun. tänan äh, härra Ill, tere tulemast tagasi, me oleme ükskord ainult varem kohtunud ja te ütlesite midagi, mis mind äh, jahmatas. Te ütlesite, et ei tohiks olla selliseid äh, finantsinstitutsioone, kes on liiga suured, et äh, läbi kukkuda me reguleerisime uuesti finantssektori ja teil on täiesti õigus, äh, et meil endiselt on selliseid finantsinstitutsioone, mis on äh, siiski liiga suured, et äh, neil läbi kukkuda lasta. ja minu küsimused on lihtsad. mis on kolm kõige olulisemat meedet, mida teie plaanite võtta, et äh, meil ei oleks institutsioone, mis oleksid liiga suured, et neil lasta läbi kukkuda, mis oleks liiga suured, et neil, et neid hallata. ma usun, et see on väga oluline küsimus, me oleme kohtunud tegelikult, äh, kohtunud äh, rohkem isegi kui korra niisiis, ma usun, et äh, me peaksime tõesti asuma selle väljakutse kallale, mis puudutab neid liiga, liiga suuri, liiga keerulisi äh, finantsinstitutsioone. kõigepealt me peaksime probleeme juba eos äh, ennetama siin me räägime strukturaalsetest reformidest äh, ja selle kaudu riski vähendamisest. ühtlasi me peame riski äh, kindlaks määrama, identifitseerima, läbipaistvuse küsimus tuleb siin mängu ja samuti tuleb äh, tagada, et meil oleks erinevaid finantsinstitutsioone, mitte ainult panku. me peame olema valvel äh, kõikide finantsinstitutsioonide riskide osas ja meil peavad olema vastavad äh, kriisilahendusmehhanismid äh, paigas me oleme teinud suure sammu edasi panganduse osas, aga on ka teisi valdkondi, millega soovitaks tegeleda ma suhtun täiesti avatult äh, meetmetesse, mida meil oleks ehk äh, vaja äh, võtta. ma üritaksin igal juhul leida tasakaalu, et meil oleks turvaline seadusandlus, et meil oleks riskid võimalikult leevendatud ja välistatud ja et meil ei oleks selliseid finantsinstitutsioone, mille SKT on, äh, mille käive on suurem kui mõne riigi SKT. suur tänu. ja nüüd Rahvapartei nimel Vervenen Langen, palun. suur tänu, äh, Lord Hill. Teie finan-, missioonikirjas on äh, öeldud, et te olete vastutavad äh, pikaajalise finantseeringu eest, äh, kõigepealt küsimus äh, euro võlakirjades suhtumise kohta, kuidas te suhtute delegeeritud õigusaktidesse tulevikus, kuidas te plaanite Euroopa Parlamenti äh, kaasata ja millist rolli mängivad kolm Euroopa järelevalveasutust ja ka Baseli järelevalvenõukogu, mis äh, hindas riigi äh, võlakirju äh, riskiga null, aga samas era- ja avaliku sektori partnerluse projekte kõrgema riskimääraga. aitäh! Well, there are a number of questions siin oli äh, mitmeid küsimusi, osad äh, üsnagi tehnilised ja mõistlik äh, oleks nendes küsimustes kohtuda koos konkreetselt vastutavate ametnikega ja siis laskuda nende osas ka detailidesse. üldiselt, mis puudutab delegeeritud õigusakte ja rakendusõigusakte, siis äh, ma järgin ühenduse meetodit. ma arvan, et on äh, oluline kõik põhjalikult läbi arutada, nii et inimesed oleksid teadlik äh, ettepanekutest ja lahtistest küsimustest ja ma tahan kindlasti seda lähenemist kõikides valdkondades rakendada. mis puudutab eurovõlakirju siis äh, mul ei ole piisavalt infot, et teile selles spetsiifilises küsimuses hetkel vastata. ma uurin seda küsimust ja kujundan välja oma arvamuse, mida ma ka teiega arutan. Thank you and now for the EFDD. suur tänu. EFTD nimel äh, Steven Wolf, palun. Lord Hill, meie riigis äh, paljud tahavad teada, miks te siin olete, mis on teie nimetamise tegelik põhjus. selge on see, et te olete toonitanud, et te olete Euroopa Liidu äh, huvides, mitte spetsiifiliste grupp-, gruppide või äh, riikide huvides on loomulikult muusika David Cameroni vastaste kõrvadele. Te olete öelnud ka, et nelisada meedet rakendatakse, et äh, kapitaliturgude liitu äh, alustatakse, olgugi et inimesed ei saa aru, milleks see on vajalik ja mis see on. aga on veel üks põhjus, miks te siin olete minu arvates ja see on peidus teie missioonikirjas leheküljel viis Jean-Claude Juncker ütleb, et äh, tuleb äh, eraldada rahad, äh, millega uuritakse või rahastatakse järelevalveinstitutsioone Euroopa Liidus, Ühendkuningriigis ja see kõik mõjutab ka City of Londoni äh, rahastamist, siin tagaukse kaudu üritatakse Londoni Cityle maks äh, peale suruda ja sisse viia ma ei saa eriti palju juurde lisada meie varasematele arvamuse vahetustele, ma ei ole arvamusel, et ähm, see on tõesti see töö, mida mina hakkan tegema volinike äh, kolleegiumi liikmena. mina loodan, et mul õnnestub teha sellist tööd, et me loome tugeva finantsteenuste tööstuse, millest saavad kasu kõik, selles tööstuses töötavad ükskõik kus nad töötavad ja kui meil on tugev ühtne turg ja tugev ühtne kapitaliturgude liit, siis see vajab inimest, ajab inim-, avab inimestele võimalusi, ükskõik kus nad asuvad, et turgu äh, arendada ja ettevõtteid arendada. ma loodan, et äh, ka teie seda toetate, te olete tugevalt äh, seotud Londoni City'ga aga mul ei ole midagi rohkem juurde lisada, sest tundub, et te ei ole huvitatud sellest vastusest, mida ma teile annaksin. suur tänu ja nüüd äh, äh, Huppe-Jee sotsialistide ja demokraatide nimel, palun. ma ei hoi-, üllata teid, kui ma ütlen, et meie sotsialistidena oleme loomulikult äh, huvitatud äh, sellest äh, kuidas tööd ja kapitali erinevalt maksustada, ma tahaksin teada, mis on teie arvamus äh, finantstehingu äh, maksu osas. meie arvates on see vajalik äh, finantsstabiilsuse tagamiseks ja spekulatsioonide vastaseks võitluseks, meie arvates on see hea vahend. Teie ei ole selle eest otseselt vastutav, aga te ka annate oma panuse maksustamisaluste väljatöötamisel ja millises suunas äh, te liigute, mida te aluseks äh, võtate, Pervanš Perez küsis äh, teilt rahapesu direktiivi kohta ka. see teema ei ole küll teie vastutusvaldkonnas, aga see saab olema ka oluline teie töös. mis puudutab äh, finantstehingumaksu, siis äh, see on küsimus, millega tegeleb minu kolleeg härra Moskovitši. presidendikandidaat härra Juncker toonitas talle, et finantssektsiooni, finantssektori maksustamine on äh, õigluse küsimus mis puudutab nüüd äh, ühtse turu killustamise vältimist ja seda, et finantssektor annaks oma panuse, siis äh, tuleb äh, toonitada, et turud peavad toimima tõhusalt, maks peab sellele kaasa aitama. välja pakutakse üheteistkümne liikmesriigi tõhustatud koostöömenetlust härra Moskovitši on selles küsimuses äh, juhtivvolinik ja ma usun, et äh, see teema tuleb laiemale arutelule sobival ajal. ja ma ei saa midagi rohkemat äh, selle kohta lisada ja rahapesu teema. Thank you. Um... seadusandlus, mis tegeleb rahapesuga, sellest mulle nüüd äh, teada antud ei ole, mind ei ole selle teemaga tutvustatud ma usun, et äh, siin on tegemist äh, teemaga, mis on seotud rahvusvaheliste kokkulepetega, üleüldse globaalse võitlusega selle vastu tagamaks, et meil on äh, ühtsed reeglid sellega tegelemiseks. ma kindlasti toetan vastavaid meetmeid, aga selle küsimuse spetsiifikat ma ei tunne. ja detailset vastust ma teile anda ei saa Thank you, we are going to have a trilogue on that, so. suur tänu, sel teemal tuleb meil triloog. Äh, ECR äh, Ashley Fox, palun. Äh, tere pärastlõunat, Lord Hill viimase parlamendi mandaadi aja jooksul osad meist pühendasid palju aega solventsus kahele finants teenuste sektorile läks ettevalmistusele kulunud aeg äh, palju maksma, maksid tarbijad, äh, palju oli äh, lobistide tööd, kuidas te tagate, et kindlustus- ja tööandjapensionite direktiivist ei saa järgmine Solventsus kaks ning et võetakse ka koheselt arvesse pensionisüsteemide erinevus liikmesriigiti? suur tänu selle küsimuse eest. ma tean, et äh, Solventsus kahe vastuvõtmine tõesti võttis väga kaua aega, tööd alustati ammu, siis tuli finantskriis, ma olen teie märkustega nõus meil tuleb loomulikult äh, kõrvaldada ebakindlus, tegutseda kiiresti ja anda ettevõtetele finantsplaneerimise stabiilsus, äh, mida kiiremini, seda parem. mis puudutab nüüd äh, pensionifonde, siis lähtepunkt siinkohal on teistsugune komisjoni ettepanek, mis on parlamendile esitatud, ei äh, sisalda Euroopa kindlustuse tööandja pensionitele kapitalinõudeid, mis sisaldusid Solventsus kahes kahe tuhande kolmanda aasta direktiivi ülevaatamine piildub äh, haldus- ja läbipaistvusreeglitega nii et äh, minu arvates see protsess kokku ei kesta nii kaua, kui äh, käsi tööd äh, Solventsus kahega, nii et see saab olema teistsugune töö. suur tänu ja Alde nimel Michal Toiral, palun. president, vabandust, esimees Lord Hill, te olete väga heade oraatorlike oskustega, aga sisu jääb kohati puudu. vastake palun meie ALDE kolleegide küsimusele ja küsimustele, et äh, milliseid samme te võtate kapitaliturgude liidu loomiseks äh, kolm äh, sammu ja mida te teete riikidega, kes ei ole Eurotsooni liikmed ja kus kogu see järelevalve on organiseeritud riiklikul tasandil äh, volinikuna te hakkate valdama Eurotsooni äh, pangandussaladusi ja teil tekib siin huvide konflikt, kuidas te selle lahendate? esiteks, ma ei näe mitte mingisugust äh, huvide konflikti siinkohal. nagu ma juba ütlesin, siis äh, minu olukord on täpselt samasugune nagu härra Barniel varem. ja et kuidas ma seda lahendan, siis äh, küsimus või tähendab, vastus on selline, et ma pühendun äh, lepingutele ja annan äh, vande, mille ma loodan, ma saan äh, Euroopa Kohtus anda. mul on nii juriidiline kui ka moraalne kohustus, mis ma võtan ja sellesse ei saa suhtuda kergemeelselt ja sellest vandest, mis ma annan, sellest lähtuvalt ma ka tegutsen, mis puudutab kapitaliturgude spetsiifikat siis äh, nagu ma ütlesin ka juba, siis äh, president äh, Juncker on välja pakkunud kolmesaja miljardi eurose investeerimisplaani. see oleks üks meede, millega investeeringuid ergutada. meil oleks vaja kindlasti äh, väärtpaberitoodetele äh, tagada piisav õiguslik raamistik ja samuti pöörata tähelepanu VKE-de turgudele. meil on äh, MIFID kahe rakendamismeetmed äh, tulemas, mis kaasavad ka VKE-de turgude rakendamise meetmed kindlasti tuleb tegeleda ka VKE-de krediidiinformatsiooni küsimusega, mida ma varem mainisin. ja selles valdkonnas võib ka ette näha arenguid. ma vabandan, kui ma ei saa paari nädala jooksul tulla välja täiesti detailse plaaniga mul on äh, vaja aega, et äh, paika panna siin mõistlikud äh, praktilised sammud. suur tänu. Estete Lange Rahvapartei nimel. Lord Hill, mul on hea meel kuulda, et te ei usu sellesse, et üks lahendus sobib kõigile. ka mina ja Hollandi valijad oleme seda meelt. kas te võite kinnitada, et Hollandi pensionisüsteem, mis suuresti erineb teiste riikide pensionisüsteemidest, ei hakka ka läbi tegema sellist harmoneerimisprotsessi, mida siin tihtipeale ähm, soovitakse. paljud kolleegid on teilt äh, küsinud alternatiivsetele krediidivõimalustele ligipääsu kohta, eriti just VKE-dele. Te olete toonitanud, kuivõrd olulised on VKE-d Euroopa Liidus ja ma tahaksin siinkohal mainida krediidiühistuid mis on rohujuure tasandilt lähtuvad äh, algatused äh,, aga nende tegevust takistatakse sellepärast, et nad peavad alluma samasugustele regulatsioonidele kui tavalised pangad. kas teie võite kinnitada, et äh, sellised äh, rohujuure algatused äh, jäävad äh, kõrvale kapitalinõude direktiiv neljas, sellepärast et muidu nad ei suuda pakkuda selliseid äh, krediiditooteid, äh, nagu VKD-l on vaja ja mis on levinud USA-s. ma olen täiesti nõus nende näidetega ja nende põhimõtetega, mida te mainisite. meil tuleb kindlasti vältida seda, et äh, väiksed organisatsioonid ja ühistud äh, ei saaks piisavalt vabalt tegutseda, me just peaksime nende tegevust äh, ergutama ja seda me soovime ka kapitaliturgude liidu kaudu saavutada. mis puudutab pensioneid, kui tulla tagasi ka härra Foxi eelmise küsimuse kohta, kindlustuse tööandja pensionite kohta, siis äh, meil on kindlasti selles küsimuses teistsugune lähenemine. ma olen väga teadlik äh, sellest, äh, kui äh, palju tuleb pingutada lahenduste leidmisel kõikides valdkondades, kus turg on väga erinev. meil tuleb kindlasti äh, teha tööd nii, et võimalikult paljud äh, tulemusega rahule jääksid. Now Molly Scott Cato for.... aitäh, Molly Scott Cato Roheliste eest. oma kirjalikus vastustes te mainisite, et selle parlamentaarse koosseisu võtmeküsimus on parandada suhteid Euroopa Liidu ja äh, Suurbritannia vahel. Euroopa Liit on vaidl-, vaielnud Suurbritannia valitsusega finantsküsimustel ja tõenäoliselt see jätkub, meil on terve hulk küsimusi, mis puudutab potentsiaalseid konflikte. aga ma tahaksin rääkida konkreetsetest asjadest eh, seoses sellega, mida Suurbritannia tahaks Euroopa Liidust saada. arvestades seda, kuidas on reguleeritud finants eh, finantsteenused äh, Inglismaal ja Siris on kõige rohkem finantsteenuse osutajaid, siis ma olen kindel, et teil on teatud seisukohad nagu benchmarkid, rahafondid, äh, rahaturufondid äh, ja muud, kui ka detailne muu seadusandlus, mis puudutab panku, kindlustusfirmasid ja muid. olles kõr-, olnud kõrge valitsusametnik, kas te näete, milline oli teie seisukoht äh, läbirääkimistel ja millist äh, strateegiat näete teie vajalikuks lahendada potentsiaalset konflikti Inglise, Inglismaa ja äh, Euroopa Liidu mm, huvide vahel? mul on sellele väga lihtne vastus. ma tahan olla Euroopa volinik ja minu tööks on ellu viia öö, ähm, tööd, mis minu portfellis on, nii hästi kui ma suudan mis iganes läbirääkimised, reformiprotsess läb,, äh, kokkulepped äh, Briti valitsuse ja teiste liikmesmaadega ja teistega institutsioonides toimuvad, ähm, need on läbirääkijate küsimus. minu seisukoht on selles suhtes väga selge, nii et ma ei näe, et mul võiks äh, siin tekkida mingisugune huvide konflikt ja ma loodan, et ma saan teha oma tööd Euroopa volinikuna. aitäh, EFTTD äh,, Marko Zanni si.. Eh, la... aitäh, härra Hill, kui Juncker kuulutas välja volinike nimed, siis meile tundus et siin on tegemist poliitilise satiiriga, sest minu arvates iga volinik sai sellise portfelli, portfelli, mis talle üldse ei sobinud ja teie puhul olete te päris kindlasti äh, saanud vale portfelli. Teie olete lobistide sõber, inimeste sõber, äh, Londoni City's äh, töötamine on tegelikult nali sellise portfelli jaoks, teil on selgelt ähm, huvide konflikt, te olete pärit riigist, mida domineerib Äh, domineerivad finantsteenused, Londoni City, mis on väljaspool Eurotsooni, nii et te peate reguleerima finantshuvisid, mis ei ole ilmtingimata midagi sellist, millega te tuttavad oleksite, nii et äh, kas te saate äh, kinnitada kodanikele, et te saate olla erapooletud töötades niivõrd eh, tundlikus ja eh, okkalises valdkonnas kui finantsteenused, kas te suudate müüa oma pakette, intresse, aktsiaid? kas te suudate mitte olla seotud finantsmaailmaga, sest ma arvan, et kodanikud Euroopas, ehm, neil on omad kahtlused selles? kõigepealt, nagu te kõik on juba öelnud, eh, minu aktsiate pakid ma ei ole päris kindel, kui, millised need suured aktsiapakid olid, aga need aktsiad, mis mul olid ühes ettevõttes, mille ma sain siis, kui ma oma ettevõtte müüsin, siis need on müüdud, nagu ma ütlesin äh, no nagu ma ütlesin, need said müüdud kahekümne nelja tunni jooksul peale minu ametisse nimetust. ma ei aktsepteeri seda kirjeldust, iseloomustust, mida te pakute, ei selles suhtes, kuidas ma oma töösse suhtun, ega selles suhtes, milline on minu taust ega minu riigist suhtumine sellesse riiki, mis teil tundub olevat, ja nagu ma ütlesin varem, mul on väga selge seisukoht sellest, et nii vastavalt põhilepingutele kui ka osana pühast lubadusest ei ole need asjad, mida inimesed kergelt võtavad. nii et ma ei saa aktsepteerida, et siin oleks konflikti. ja ma täidan oma vast-, rolli ja vastutust, kohustusi, kui mulle need antakse, puhtalt Euroopa huvides, aitäh! aitäh, Katariin Stiller sotsialistidelt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 aitäh, volinik, härra Juncker tahab teilt, eh, et kinnitate, kinnitate, et finantsteenused võtavad arvesse tarbijate ja jaeinvestorite huvisid ning pakub välja kõikvõimalikke meetmeid, et finantsteenused oleksid paremad meie kodanike jaoks vastavalt statistikale vaid. vaid kakskümmend viis protsenti kodanikke usaldab panku ja ilmselt olete nõus, et see on väga madal protsent. milliseid samme astuksite teie, et taastada kodanike usaldus pangasektori vastu, kui ka finantsteenuste sektori sektori vastu, et need oleksid transparentsemad ja tõeliselt konkurentsivõimsed, võimelised. kuidas tagate teie, et kõige tarb-, äh, et kaitstakse kõige kõrgemat tarbijakaitse tasand horisontaalselt nii finantsteenuste seal, arvestades ka hiljuti vastu võetud seadusandlust, aitäh! Um, ma arvan, oi andestust, ma arvan, et te tõstatate väga olulise küsimuse. ja nagu ma viitasin, Äh, loodetavasti juba oma avamärkustes. ma loodan, et tarbijate huvi järgmise viie aasta jooksul on väga-väga oluline, ilmselgelt oli see nii viimase viie aasta jooksul. Äh, see puudutab äh, selle komisjoni tähelepanu oli sellel, mil-, mida teevad finantsteenused, aga ma loodan, et kriis on meie selja taga ja loodetavasti saame me nüüd natukene kurssi müü-, muuta ja mõelda selle peale, kuidas me saame pakkuda rohkem kasu tarbijatele, kodanikele. ja ma arvan, et kui me võtame seda praktilisest seisukohast, kui te mõtlete asjade peale nagu näiteks äh, kindlustustooted, kas me räägime autokindlustusest, äh, kodukindlustusest, mis on äh, turuti väga-väga erinev äh, ja selle tulemusena maksavad tarbijad mõnes piirkonnas oluliselt rohkem kui teises piirkonnas. Ehm, kindlustusmakse, tähendab kindlustuskompensatsiooni kättesaamine läheb mõnes kohas väga-väga kaua, siis ma arvan, et me võime vägagi leida praktilisi viise, kuidas luua paremaid tingimusi ja ma arvan, et seda on tehtud väga hästi, minevikus on seda tehtud äh, läbipaistvusega, andes klientidele rohkem informatsiooni, töö, mis on tehtud selleks, et inimesed teavad, äh, millele nad alla kirjutavad. ma arvan, et see on väga hea süsteem, äh, rikkalik ja ma arvan, et me peame leidma teisi viise, kuidas seda edasi arendada. ma arvan, et kogu see küsimus Äh, komisjoni tasu, mida võetakse finantsteenuste pealt, see on teine teema, millega tuleks tegeleda. kõigepealt me peaksime teadma, millised on need tasud, mida me saame, selle eest on parem hinnakujunduse viis kui see, et me oleme ebatäpsed ja lõpptulemusena ei ole ka selge, mis see konkreetne toode on, mida ostetakse, nii et ma väga tervitan IMCO-lt ja teiselt ettepanekuid, soovitusi Äh, kuidas sellega tegeleda, äh, kuidas siin edasi liikuda, aitäh! aitäh! Days Wimber. aitäh, mul on võimalus teinegi küsimus äh, esitada, seekord ma ei suuda vastu panna tehniliste küsimuste peale, kuigi me oleme töötanud viis aastat Iconis sellega, eriti mis puudutab seadusandlus äh, kallal, meil on olnud kolmandate riikide režiimid, mis on tihti ka üksteisele vastu käinud ja mul on küsimus teile, kas te kaaluksite selleks, et need režiimid, nagu te töötate kõigi erinevate toimikutega, kas te äh, kaaluksite mingisugust ülddirektiivi, et kolmandate riikide äh, režiimid on ühesugused erinevates toimikutes ja muuhulgas, et MIFID teistel turgudel äh, rakendaksid sama režiimi, aga et minnes edasi rahvusvahelise teemaga, oma küsimustes, äh, mis puudutab äh, resolutsioonid CCP-de oluline arvelduskodadena on väga-väga oluline, kuidas te olete, teete, seisate selle eest, et need reeglid oleksid kokku sobivad ka rahvusvahelisel areenil? et rahvusvaheliselt oleks võimalik nende reeglitega tegeleda, aitäh! suur aitäh! mis puudutab seda mõtet, et meil oleks mingisugune omnibus direktiiv, ülddirektiiv, ähm, see ei ole asi, mida ma viimase paari nädala jooksul oleksin kaalunud, aga ma arvan, et see on vägagi kaalumist väärt. minu üle, üldine seisukoht on sama, mis ma enne välja ütlesin. Äh, ja see lähenemine seadusandlusele on selline, et me peaksime püüdma tuua kokku ja vaadata, et meil on selline järjepidev lähenemine erinevates valdkondades. osaliselt tänu tehnilistele põhjustele, osaliste, osaliselt tänu sellele, kui palju on erinevaid aktsioone ja samme. terve hulk asju põhineb erinevatel seadusandlikel alustel. välja mõelda, kuidas mingit asja peaks lahendama, et see arvestaks kõiki erinevaid reegleid, see on üsna keeruline ma arvan, et lihtsamad asjad on tähtsam, äh, tähtsad, mida lihtsam, seda parem ja ma hea meelega uurin seda teemat ja tahaksin teada, kas äh, midagi sellest on võimalik ellu viia. Äh, mis nüüd üldisemalt puutub, siis Central Counterparty Clearing ehk siis üks arvelduskoda. nagu te ütlesite, siin põhiline teema, millega tegeleb, millega paljude jaoks on vaja tegeleda, on see, Eh, mis puudutab meie reegleid. praegune olukord ei ole rahuldav, me peame leiame eh, püsiva lahenduse, peame leidma püsiva lahenduse, me teame, et siin on terve hulk eh, erinevaid väljakutseid, mida me peame püüdma lahendada. oleks hea olla olukord, kus me saaksime koheselt üle võtta mm, Ameerika reeglid, aga see tähendab, see, kui nii on, siis me peaksime, nemad peaksid omaga reegleid kohandama. ma tean, et volinik Barnier on püüdnud töötada, töötanud selle nimel seda teemat lahendada ja mina jälgin, mm, äh, käin tema sammudes. aitäh, Matt Carty, suur aitäh! voliniku kandidaat, ma tahan tagasi tulla äh, huvide konflikti teema juurde Te teate, et paljud kommentaatorid ja selle komisjoni liikmed on väljendanud muret selle kohta, et teil on oma huvid äh, Londoni City's, kus ilmselgelt olete üles ehitanud äh, märkimisväärse isikliku ja professionaalse võrgustiku. ma kuulasin mõningaid teie toetajaid siinses komisjonis enne tänast koosolekut, kes väljendasid oma lootust, et te toetate äh, reeglistiku vähendamist finantsteenustes ma ei ole nõus selle seisukohaga, et vähem regulatsiooni on automaatselt parem. küsimus, mis ma tahaksin teilt esida, on see, millised äh, reegleid finantsteenuste suhtes teie arvates tuleks reformida? selles mõttes, et neid äh, kustutada või nõrgendada, kas on mingisuguseid määruse valdkondi, mis ta teie arvates tuleks tugevdada ja minu lõpp, viimane küsimus, küsida, kuidas te kavatsete üles ehitada tarbijate äh, usaldust finantsteenuste sektorite suhtes kogu Euroopas, kuidas te saate üles ehitada nende usaldust, äh, mida te kavatsete prioritiseerida, kuidas te loote nende usaldust tööstuse suhtes, millega te väga-väga tihedalt seotud olete, aitäh um,! Okay, I will have another go. Nonii, uuesti, kõigepealt me oleme rääkinud sellest kaks küsimust tagasi, et me mõtleme korrektselt ja, ja piisavalt ähm, tarbijate, kodanike peale ja püüame jõuda siiamaani, et finantsteenuse, teenuste sektor pakub neile häid teenuseid. teiseks, üldine lähenemine äh, seadusandlusele, reguleerimise, te ütlesite, et ei jaga seisukohta, et vähem äh, reguleerimist on äh, paremini. oh seda õudust, ma olen selle seisukohaga nõus. minu punkt, mõte on see et peab olema sobilik hulk reeglistikku. me nägime, mis juhtus siis, kui ei olnud piisavalt regulatsiooni. niisiis, palun ärge kirjutage mulle külge seisukohti, mida mul ei ole selles suhtes, mis puudutab äh, regulatsiooni äh, hulka, et meil on korrektne tasakaal äh, seadusandluse ja korrektselt funktsioneeriva majanduse vahel, ma pole öelnud, ei ütle ja ma ei usu, et meil peaks olema tohutult palju Äh, et meil peaks olema mingi tulevärk kõigest, ei, mida meil on vaja, on see, et me peame tegema seadusandlust mõistlikult, ratsionaalselt, reaalselt äh, ja see määrustik või regulatsioon, mis meil on olemas, meil on siin juba üles ehitatud süsteem, et revideerida regulatsiooni, see on osa meie seadusandlikust protsessist, me peaksime seda järgima, aga ma arvan, et me peaksime hoidma ka silmad lahti selle suhtes, et meil on õige tasakaal olemas. põhjus selleks on see, et kui te vaatate ükskõik millist valdkonda, mis, mis iganes mulle pähe tuleb, kui inimesed peavad reageerima kriisile ja tegema seda väga kiiresti, suure surve all, siis kõik teevad alati oma parimat. aga nad ei saa seda iga, iga kord ei lähe kõik asjad väga hästi, väga õigesti. mis puudutab Londoni Cityt, siis ma ei tea see pilt, mida te maalite, mina seda ära ei tunne, nagu ma juba öelnud olen, ma müüsin oma firma maga, äh, maha kaheksa aastat tagasi, lahkusin sealt töölt viis aastat tagasi, ma ei istu siin esindades Londoni Cityt. aitäh ja viimane küsimus Philip de Bakerilt Aldelt. aitäh minu töö on siis nüüd lahtised otsad kokku sõlmida. minu esimene küsimus, millele ma tahan jah või ei vastust, see puudutas pangandusliitu, me rääkisime sellest juba praegu. kas te eh, viite, toote sisse või ei too sisse Euroopa mm, deposiidigarantii, eh, kas te kavatsete selle kehtestada? teine küsimus, kapitaliturud, mis tuleb välja töötada. lisaks äh, äh, pangandusliidule, sest minu arvates kumulatiivne regulatsiooni mõju mängib siin väga suurt rolli, minu küsimus on väga ker-, eh, konkreetne, millised on teie prioriteedid, kas te eh, kavatsete eh, eemaldada mõned takistused kapitaliturgudele, pensionifondidele, kindlustusfirmid, MIFID kaks Äh, selle lihtsustamine, milline on teie prioriteet väga konkreetselt, mida te muudaksite, sama käib IPO-de suhtes, meil on IPO turg, mis on alaarenenud, millised on need takistused, mis te eemaldaksite selleks, et ettevõtted äh, saaksid ligipääsu aktsiaturgudele, leida selleks äh, kapitali, väga konkreetsed küsimused ja ma loodan väga konkreetsetele vastustele teise, teie poolt, aitäh! Um, uh... kõigepealt, mis puudutab Pangandusliitu ma kardan, et ma ei saa teile anda teistsugust äh, vastust, kui ma paar korda siin juba andnud olen, mis puudutab garantiide skeemi. ma arvan, vabandust, see ei ole jah või ei vastus. me peaksime panema süsteemi tööle ja siis, kui aeg on selleks valmis, nagu me alati siin teeme, siis me vaatame, kuidas see, see mõjub ja teeme järeldusi, kas me peame midagi muutma või ei ma tahaksin teid aidata, aga ma ei suuda teile anda selget äh, ajagraafikut eh,, nii nagu te praegu tahaksite. mis puudutab kapitaliturgude liitu, siis ma arvan, et need näited, mis te tõite, need äh, barjäärid, millest tahaksime üle saada, need on täpselt need valdkonnad, kus ma arvan, üks paljudest valdkondadest, kus ma arvan, et me peame neid asju uurima, analüüsima, aga jälle kahe nädala jooksul ja enne, kui mind ei ole heaks kiidetud, ei ole ma tööle asunud, ei, ei ole mul neid detaile olemas, et öelda teile, et vot, me peame sellest seadusest loobuma, ma tahan äh, selle seaduse ära kaotada, ma tahan sellise uue seaduse kehtestada. ma arvan, et me peame töötada läbi need kõik võimalikud barjäärid, tuua need välja, äh, loomulikult ka need, mida teie mainisite, ja siis leidma, milline on praktiline lahendus sellele, kas neid asju tuleb muuta, kas tuleb tuua sisse mingisuguseid uudi, uusi asju? kas meie reeglite raamatut tuleb siis laiendada või kokku tõmmata, ma tahaksin öelda, et ma tahan selle läbi töötada koos teiega ja teistega, kellel on ideid olemas selle kohta, ma arvan, et meil peaks olema avatud debatt, arutelu selle üle ja selle põhjal saame me koostada konkreetse ajagraafiku, panna paika tegevusplaanid ja kui me kohe alustame äh, sammudega, millega me suudame luua kvaliteetseid äh, väärtpabereid, väärtpaberiturge arendada